Chers collègues, je vous propose de prendre place. Kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Päevakorrapunkt 13. Palun istuge oma kohtadele, kolleegid. Päevakorrapunkt 13. Annan sõna äh, proua Jõutuvale. Me räägime äh, tema arvamus projektist naiste töötingimustest teenindussektoris. see on meiepoolne arvamus, mille me esitame naiste õiguste eh, komisjonile. suur tänu, proua esimees, ma jätkan bulgari keeles. ma tänan kõiki kolleege ja sekretäriaati kes aitasid mind selle arvamust ähm, korraldada. suur tänu. me oleme seda küsimust väga kaua juba arutanud, äh, kuidas töötajad saavad ühendada oma pereelu ja tööelu. ära hoida igasugust diskrimineerimist, eriti puudutab see naisi erinevatest etnilistest rühmadest, keda diskrimineeritakse kahekordselt. ja see diskrimineerimine jätkub hoolimata kõigist meie jõupingutustest. praegusel hetkel on nemad need, kes kõige rohkem kannatavad, kannatavad äh, praeguste kärpemeetmete käes ja kriisi tõttu, samas nemad ei ole sugugi selles kriisis süüdi peame mõtlema selle peale, milliseid meetmeid kasu-, kasutada, et neid naisi aidata. Euroopal on vaja eh, tööd, töökohti, võrdsust, eh, võimalusi töökohtade juurde loomiseks, meil on vaja eh, aktiivsemalt hõivatud naisi tööturul. praegusel hetkel üheksa töökohta kümnest luuakse teenindussektoris ning teenuste sektoris on väga palju võimalikke töökohti ja just töökohti on meil praegusel kriisi ajal kõige rohkem vaja. Eh, ning sellest me räägime ka oma eh, arvamuses, teenindussektorit tuleks edasi arendada ja töötajad peaksid eh, kasutama ära võimalusi, mida see sektor pakub kolmandik töökohtadest tuleb teenuste sektorist. see on üks võimalustest, kuidas jõuda seitsme kuni viie protsendilise tööhõiveni kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. ekspluateerimine on üsnagi tavaline teenindussektoris, eriti madalamatel astmetel ja eriti äh, just äh, nende töökohtade jaoks, kus töötavad enamasti naised. teenindussektoris peaks kehtima miinimumstandardid, äh, regulaarsed töö, töölepingud. samuti ka isikupõhised ja koduteenused peaks garanteerima ähm, inimlikud töötingimused väga paljud äh, naiste poolt tehtavad tööd äh, on seotud kodutöödega ning äh, migrantide puhul on diskrimineerimine eriti tähtav, tihtipeale ei ole neil inimestel töölepinguid ja neil ei ole sotsiaalseid õigusi. selliseid inimesi tuleb kaitsta nagu äh, tuleks äh, kaitsta, kaitstakse kõiki töötajaid vastuvõtjates riikide, vastuvõtjariikides. üks äh, põhjusi kõrge töötuse määra pärast äh, on see, et, et tööoskused ei ole väga kõrged. kõnelduseks ei ole võimalik katta kõiki ähm, kõiki teemasid siin, sest meil pole eriti aega, kuid ma arvan, et kui me sellest teemast pikemalt räägime, siis äh, meil on võimalik töötada üheskoos välja lahendused peame äh, ning äh, Naiste Õiguste Komisjon ja Euroopa Komisjon peaks kasutusele võtma kõik meetmed selleks, et parandada naiste töötingimusi, et kasutada ära kõiki teenuste sektori pakutavaid võimalusi. sooviksin teada, kas Euroopa Komisjon kavatseb vastu võtta ka õigusloomelisi ettepanekuid selles valdkonnas, et võidelda ebaseaduslike töökohtade ekspluateerimise vastu, et parandada naiste tööoskusi, et nad oleksid huvipakkuvamad tööturul kas vastu võtta direktiiv, mis on seotud teenuste sektoriga või siis horisontaalne äh, seadusandlus, millist äh, teed mööda kavatseb Euroopa Komisjon edasi liikuda. saan aru, et see on väga keeruline küsimus. igatahes äh, igatahes, igatahes ei tohiks see olla suvaliselt tõlgendatav. suur tänu ja ma annan sõna ja proua Kormerilile annan sõna Ähm, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herzlichen Dank. suur tänu, proua esimees, suur tänu raportöörile selle dokumendi tutvustamise eest. ma saan aru, et arvamuse puhul on äh, selle maht piiratud ja mind üllatas tõesti natukene see, et kui me räägime naistest teenist, teenuste sektoris, siis äh, räägitakse viimases lõigus ainult spetsiifilistest probleemidest äh, mis kehtivad naiste puhul, aga muidu räägitakse meestest ja naisest samaväärselt, mis on tegelikult ju ka õige, aga tegelikult meie räägime praegu siin siiski naistest töötingimustest teenindussektoris ja sellepärast võib-olla oleksime pidanud rohkem naistele keskenduma ja äkki meil on võimalik hiljem muudatusettepanekute läbivaatamisel ja uutes läbirääkimistes sellele rohkem keskenduda. me naiste õiguste komisjonis rääkisime väga pikalt sellest äh, raportist äh, ja sellest küsimusest üleüldiselt. ma leian, et tööhõivekomisjoni arvamus äh, toob ka siin kõige tähtsamad küsimused antud küsimuses välja. mul on siiski üks küsimus, mida minu arvates tuleks tekstis konkreetsemalt välja tuua, nimelt punktis kaks, kus räägitakse, nõutakse äh, Äh, erilisi maksureegleid ja maksusoodustusi, ma leian, et äh, liikmesriigid peaksid olema need, kes otsustavad, milliseid maksuerandeid nad sisse viivad ja millises valdkonnas. ja ma ei usu, et me peaksime siin hakkama Euroopa ülest äh, maksuerandeid nõudma, meil on küllalt näiteid selle kohta, kus on see hästi läinud ja kus halvasti, nii et võib-olla peaksime siiski pigem vaatama, mis mujal toimub. suur tänu kas eh, on ka teisi sõnasoovijaid? proua Suuber. Obrigada, senhora presidente. Uh, em primeiro lugar, eu queria... Suur tänu. Kõigepealt tahaksin toonitada, kui tähtis see raport ja see arvamus minu arvates on. väga tähtis on, et me tegeleksime naiste töötingimustest teenindussektoris, sellepärast et äh, põhiliselt on teenindussektoris hõivatud just naised. ja väga tähtis on, et meie võitleksime naiste töötingimuste ja õiguste eest, sest me teame, et tihti seatakse naiste töötingimused ja õigused äh, kahtluse alla ja me teame, et naiste äh, õigused ei ole alati töö, teenindussektoris tagatud. me oleme teinud terve rea muudatusettepanekuid ja tahaksin juba praegu toonitada, et me ei ole päris nõus selle paindlikkuse tõstmisega me ei ole nõus sellega, et teenindussektoris töötingimusi muudetakse paindlikumaks. me teame, et meil tasub lihtsalt vaadata tööturgu ja töölepinguid ning me näeme, et kui paindlikkus on töösuhete aluseks, siis siis see ei ole tavaliselt töövõtjate huvides. tihti paindlikkus on tagatud pigem tööandjale ja seepärast tuleb teha selgelt vahet paindlikkuse vahel töökohal Äh, seda siis sellel juhul, kui naine on palunud paindlikumaid äh, töötingimusi, sellepärast et tal on pere ja tööelu vaja ühitada ja selle vahel, kui tööandja nii-öelda sunnib paindlikel tingimusel töövõtjaid töötama, mistõttu tihti pereelul pan-, lüüakse täiesti pea peale ja praegusel hetkel on meil pigem tööturul tegemist selliste olukordadega, kus tööandja sunnib töövõtjale peale peadlikkuse. meil on vaja stabiilseid töölepinguid regulaarsete tööaegadega, selgelt reguleeritud tööaegadega ja meetmeid, millega naistel on võimalik oma töö ja pereelu ühendada nii et me peaksime sellises mõttes paindlikkust tagama, ärgem ajagem neid asju segamini. kas keegi soovib veel sõna? proua eh, Kerima, Deli, suur tänu teile. Eh, kriisi esimesed ohvrid on naised kes töötavad vähe kvalifitseeritud töökohtadel. ma arvan, et see raport äh, hõlmab väga tõsiseid küsimusi, kõigepealt äh, töö raskus, füüsiliselt raske töö, neid äh, aspekte tuleb arvesse võtta, sest see puudutab näiteks ka pensionite küsimust. kui te mõtete ähm, tööd, raskete töötingimuste ja hilisema pensioniea peale, siis need on omavahel otseselt seotud. teiseks äh, on oluline küsimus otsesest kokkupuutest ohtlike ainetega ning ennetuspoliitika on siin väga tähtis. seda tuleks samuti rõhutada teie raportis. näiteks, äh, äh, näiteks viljakas eas naised äh, ei tohiks töötada ohtlike ainetega, ei tohiks kokku puutuda ohtlike ainetega. kui me räägime töötingimustest, siis tuleks rääkida ka töö väärtustest, tuleks rääkida sellest, kuidas naised ennast teostavad. küsimus on selles, kuidas tööd korraldada. Äh, see on oluline Ehm, küsimus, millele toetada, neid äh, probleeme tuleks ennetada. meil ei ole tegelikult ennetuspoliitikat olemas. suur tänu teile. suur tänu. ma arvan, et rohkem sõnasoovijaid ei ole. nii et ma annan sõna raportöörile. Merci, madame la présidente. Je suis tout à fait d'accord avec me... tänu, ma olen täiesti nõus oma kolleegidega ja ma no toetan ka enamusi muudatusettepanekutest. küsimus on üsnagi keeruline ja ma eh, praegusel hetkel esitan selle probleemi raamistikku ainult. ma arvan, et eh, raportit on võimalik veel eh, täiendada ja parandada, et lõpuks saaks sellest hea arvamusega Naisõiguste Komisjonile suur tänu ning paneme nüüd paika tähtajad, muudatusettepanekud saab esi-, tuleb esitada neljanda juuni keskpäevaks. me arutame neid kahekümnendal juunil ja hääletame neid kahekümne esimesel juunil. naisõiguste komisjon, naisõiguste komisjonil on niikuinii oma äh, raport, mida nad hääletavad kümnendal juulil. selle punktiga me oleme nüüd lõpetanud ja me peame nüüd hetkeks katkestama oma töö, et hakata hääletama ärge kõik minema nüüd jookske. selle asemel, et tööd katkestada, härra Falbuhe, kas võib-olla härra Falbre võib-olla räägiks oma missioonist Torinosse kasutame eh, aega hästi ära, et te saaksite esitada oma, ülevaate oma missioonist eh, Torinosse niisiis, eh, päevakorrapunkt kakskümmend kaheksa ja härra Šoguri ja tema delegatsiooni visiit Euroopa koolitusfondi Torinos. Teil on sõna. Gracias. En primer lugar. suur tänu, kõigepealt sooviksin ma järgmisel korral oleks rohkem rohkem äh, meie komisjoni liikmeid seal, sest Torino nime kaunis linn teiseks sellepärast, et see institutsioon, mida me külastasime, meid oli kõigest kaks, on äärmiselt huvitav ja me teame tema tööst väga vähe. ma arvan, et enamus meie komisjoni liikmetest ei tea isegi, et see institutsioon eksisteerib. nad saavad aastas äh, kakskümmend miljonit eurot. Äh, neil on sada kolmkümmend töötajat, on väga kvalifi-, kõik on väga kvalifitseeritud neist. Teil on, teil on ees ka väike ülevaade sellest, milline see külastus oli tegutsevad kolmekümnes riigis väljaspool <laughs> Euroopa Liitu. kui me kuulasime nende ettekandeid, võiks eh, nad töötada, võttes arvesse seda, mida me kuulsime, võiksid nad töötada ka eh, Euroopa Liidus endas. Nende tegutsemiseesmärk on, et nende riikide elanikud õpiks asju, mida nad ei tea. Nad, äh, nad äh, ühtlasi soovivad tutvuda ka sellega, kuidas töötavad tööandjad, töövõtjad liikmesriikides. Nad annavad neile vajaliku koolituse, et äh, et nad näeks, äh, kuidas tööt-, toimuvad asjad Euroopa Liidus, et nad üritaks sama süsteemi juurutada enda koduriikides. nagu ma juba ütlesin, enamus neist, kellega me kokku puutusime, on väga kõrge äh, väga kõrgetasemelised töötajad ma sooviks, et nad räägiks rohkem oma edulugudest ja, ja läbikukkumistest, sest ka läbikukkumisi on. lisaks sellele ma öö, äh, pakkusin neile, et nad öö, äh, äh, tuleks ja külastaks tööhõivekomisjoni ja teeks ülevaate sellest, mida nad siin, mida, millega nad tegelevad, sest pisut rohkem propagandat ei tuleks halvaks ei tule sugugi kahjuks. see on võib-olla üks kõige edukamatest, edukamatest institutsioonidest, mida ma olen külastanud. mulle meeldis väga see, et see institutsioon ei, ei kritiseeri kuidagi riike, kus nad tegutsevad nagu te teate, praegu kritita-, kritiseeritakse Aserbaidžaani, Ukrainat, sest äh, vabadusvõitlejaid on või äh, inimõigustest võitlejaid on vangi pandud. Euroopa Parlamendis on juba selline komme, et, äh, et et äh, kõik kritiseeritakse kõige, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu, kuid seda, mis toimub Euroopa Liidus, seda ei äh, teh-, ei kritiseerita, mulle meeldib see, et nad tegutsevad edasi Ukrainas ja Valgevenes, nad ei lase ennast häirida äh, nendest tormidest veeklaasides, mille me tekitame, kui me Strasbourgis ole-, oleme. ma loodan, et järgmine Äh, delegatsiooni külaskäik sinna saab olema edukam, üks Itaalia kolleegidest jäi haigeks, ei saanud meiega kaasa tulla. ning lõpetuseks, kui ma äh, äh, kui ma lennukist alla, maha tulin, siis ma lõin pea ära ja, ja mind viidi arsti juurde, kus mulle tehti viis õmblust pähe. Ähm, merci, cher collègue, de, de ce compte rendu. suur tänu selle ülevaate eest ma arvan, et see oli väga huvitav mõte, et ma arvan, et me tulevikus peaksime seda veelgi tegema, ehk siis ja teeks kirjaliku ülevaate delegatsiooni külaskäikudest ja arutatakse seda küsimust ka omavahel komisjonis, üks ei asenda teist, kuid ma arvan, et see on väga kasulik nii et tänan teid selle algatuse eest. mina külastasin samuti ühe delegatsiooniga Torinot, olin delegatsiooni juht kaks aastat tagasi e, kahe teise liikmega, härra Almeri ja härra Tsogoriga. tundsin sedasama, mida teiegi. see e, Äh, asutus teeb suurepärast tööd. seda ka tänu sellele, et nende direktor on üks äärmiselt äh, hakkaja äh, naisterahvas, ta tegeleb kogu südamest oma institutsiooni tööga, ta tegeleb naaberriikidega, ta tegeleb riikidega teisel pool Vahemerd ning selle fondi algatuse algatus on see, et juba teist aastat, teist korda oli möödunud aastal ühtne kohtumine nelja asutuse vahe, ameti vahel, mis äh, võimaldas äh, kogemusi vahetada ning veel üks äh, mõte, ma arvan, et neli ametit, mis tege-, mis on seotud meie mm, tööhõivekomisjoniga, on, on tõesti tipptasemega äh, ametid. ma ei ütle seda sellepärast, et nad tegelevad sama asjaga, mis meiegi, vaid sellepärast, et nad tõesti on head ja meil on vaja nende ekspertarvamust äh, ja nende toetust. ja nad teevad oma tööd suurepäraselt. on väga oluline äh, et eh, me oleks võimalikult hästi teavitatud, eriti kui räägime eelarvest ja järgmistest finantsperspektiividest, nagu te teate, nõukogus mõned arvavad, kõik raha, mis läheb ekspertidele ja ametitele, on täiesti maha visatud raha, ma ütlen asju pisut karmilt, kuid täpselt eh, nii mõned liikmesriigid arvavad. me ei saa ühest küljest öelda, et Euroopa Liit peab olema innovaatiline ja tegelema eh, ja tipptasemel, samas kui eh, me saeme oksa, mille peal me istume. mis puudutab eh, seda, et te sooviksite, et meie missioonid oleks pisut mis, et meie, et sellistes missioonidel käiks rohkem rahvast, kuid minule meeldiks väga, kui meie koosolekud toimuksid äh, näiteks Torinos, kuid õnnetuseks pole selleks rahalisi vahendeid ning äh, ja need liikmed, keda me saame saata, keda me saame saata selliseid ameteid külastama, on seotud väga karmide, äh, väga karmide mm, rahaliste piirangutega ja nii, nii et see arv on tõesti piiratud. ning äh, võttes äh, nüüd arvesse äh, nüüd selle külaskäigu tulemusi, võttes arvesse komisjoni tööd, võiks ära kasutada äh, selle ameti ekspertarvamusi ka meie töö äh, paikapanemisel, kui me oleme koha peal, äh, on meil eriti head võimalused mm, selleks, et aru saada, kuidas need ametid saaks meie tegevust mõjutada. eile me rääkisime naabruspoliitikast ja just selles osas võiks meil olla väga huvitav mõttevahetus selle ameti esindajatega. suur tänu teile selle ülevaate eest, selle eest, et me saime täna päevakorras seda arutada muutes sealjuures natukene päevakorda. see võimaldas kõigil liikmetel kohale tulla. ja nüüd äh, lähme päevakorrapunkti au point Voilà. niisiis, päevakorrapunkt neliteist. alustame hääletusega. kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? kas hääletusnimekirjad on kõigil olemas? siis päevakorrapunkt neliteist hääletame ühtekuuluvuspoliitikas territoriaalse arengu rolli optimiseerimist. see on raport Regionaalarengu Komisjonile, mille koostas, mille, mille koostas proua Hjusmenova ALDE fraktsioonist. ja alustame hääletust. lõige üks, muudatusettepanek üks, proua Schröterilt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaks, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, mille esitasid kolm fraktsiooni, kes on poolt kes on poolt? rahvapartei on vastu, seda ma saan aru, aga kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek seitse, Rabulangilt suulise muudatusettepanekuga, eh, keegi pole selle muud suulise muudatusettepaneku vastu, nii et me paneme selle hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks, kompromiss B mille esitas neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolm, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, muudatusettepanek kaheksateist langeb ära ja no muudkui muudatusettepanekud kahekümne neljani, nüüd muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kahtekümmend viit. hea küll, lähme edasi siis. kakskümmend kuus langeb ära kakskümmend seitse Frederik Darden, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudat-, kompromissmuudatusettepanek E, mille esitas kaks fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek Äh, muudatusettepanek kolmkümmend suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, ka suulise muudatusettepanekuga, keegi pole muudatus, suulise muudatusettepanekuga vastu, vastu, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek F, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, suulise muudatusettepanekuga, millele vastu ei olda, hääletame suul-, eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm langeb ära, nii et nelikümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis suulise muudatusettepanekuga, see langeb ära, muudatusettepanek nelikümmend kuus, proua Papadopoulos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd paneme hääletusele elektrooniliselt kogu arvamuse kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa vast-, poolt, üks vastu, üks erapooletu. palju õnne proua raportöörile! nii, järgmisena hääletame ja nüüd äh, raport kuusteist härra Koosalt, äh, esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus proua Papadopolult, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. artikkel neli, kontrollime kahtekümmet kuut. Le vote est clos, 23. ja kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu. vastu, ei ole keegi vastu võetud. artikkel neli lõige üks, kompromiss A. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. uus lõige kolm muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks langeb ära, hääletame kompromissid C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend seitse võeti tagasi. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga, kelle, millele keegi vastu ei ole. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks võeti tagasi, muudatus ettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapo-, kes on neljakümne üheksa poolt? vastu, erapooletud, see on vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kuus, eraldi hääletus. ja paneme, hääletame kogu teksti sõnadeta and unrest, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, eh, kes on selle poolt, et sõnad jääks sisse, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt, erapooletud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 kes toetab algteksti, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, see pole selge, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu tagasi lükatud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu kuuskümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm langeb ära, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. seitsekümmend viis, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist võeti tagasi, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist kes on poolt,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 kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud paneme hääletusele arvamuse muudetud kujul, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? nelikümmend poolt, kaks vastu ja õnnitleme raportööri. E ja järgmisena muudat- äh,, raport seitseteist, äh, mis on siis volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks ja arvamuse koostaja on härra Philip Boulon. lõige üks kompromiss A kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletu, ähm, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, suulise muudatusettepanekuga, keegi pole sellele vastu, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud procédé-là, ça, ça concerne autre chose. Excusez-moi, j'ai un doute sur la liste de vote, mais peut-être que le rapporteur mul on siin väike segadus hääletusnimekirjaga, miks kompromiss D tuleb äh, pärast äh, muudatusettepanekut seitseteist ja kaheksateist? kui see on uus lõik, siis on äh, midagi valesti hääletusnimekirjas. ma läksin ise segadusse. niisiis, pärast lõiget neli. kompromiss D, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, kuna ma olin segaduses, siis ma unustasin muudatusettepaneku kaheksateist. vabandust, proua Lambert muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me hääletasime äh, not least of all the workers kuni ICT sectors. nii, nüüd muudatusettepanek kakskümmend proua Tsuverilt suulise muudatusettepanekuga. kas keegi on sellele vastu? siis hääl-, paneme algtekst, versioonis hääletusel, kes on poolt. suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu. niisiis hääletame muudatusettepanekut kakskümmend muutmata kujul, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. pärast seda muudatusettepanek kakskümmend üks langeb ära. pärast seda muudatusettepanek kakskümmend kaks, eraldi hääletus, esimene osa ilma lause, et ta considers that their national contribution should be no higher than ten percent, kes on esimesuse poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. teine osa. hääletame seda. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, paneme hääletusele kogu arvamuse muudetud kujul hääletame elektrooniliselt, hääletagem elektrooniliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? nelikümmend viis hääletas, kolmkümmend seitse poolt, neli vastu. nii et häid läbirääkimisi, raportöör. siis muudatus, siis äh, raport äh, päevakorrapunkt kaheksateist töövõimaluste rohke majanduse taastamine ning see on suuliselt vastatava küsimuse vastuvõtmine ja resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine. mina olen raportöör. kõigepealt hääletame suulist küsimust kõigepealt sissejuhatavas osas on, esitas Rahvapartei muudatusettepaneku üks, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. küsimus üks, muudatusettepanek kaks, Rahvapartei eraldi hääletuse sooviga. ma ütlesin, et see oli, tulemus oli selge, aga me võime kontrollida muudatusettepanekut üks soovitakse kontrollida muudatusettepanekut üks. kontrollime elektrooniliselt. ma ei puikle vastu Rahvapartei soovile. kas kõik hääletasid? kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm hääletas kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu. võis tõesti seda kontrollida. vastu võetud. ning äh, küstime üle üks muudatusettepanek kaks kahes osas. kõigepealt esimene osa. What does kuni setting systems, kes on esimese osa poolt? see on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, mis oleks lisaküsimus siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, võetud. edasi, muudatusettepanek kolm langeb ära. ei lange ära. hääletame kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mul küsimus neli, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning paneme nüüd kogu su suulise küsimuse hääletusele, hääletus on elektrooniline, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. kolm, nelikümmend kolm hääletas, kolmkümmend seitse poolt, üks vastu, kolm erapooletut. ning nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut. kompromiss B, millest kolm fraktsiooni, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontroll, kontrollime kompromissi B. kõik hääletasid. hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks hääletas, kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu, kaks erapooletut vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis suulise muudatusettepanekuga, millele keegi vastu ei ole. hääletame poolt, vastu liberaalid ei hääleta, nii et ma ei tea, mida te asjast arvate. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud? üheksateist poolt, kuusteist vastu, kuus erapooletut. vastu võetud. kompromiss C. kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. ja. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks po-, suulise muudatusettepanekuga. keegi suulise muudatusettepanekule vastu ei ole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ma jätsin vahele muudatusettepaneku kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, eraldi hääletus esimene osa ilma sõnadega to address the excessive protection of permanent contracts, kes on selle poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud? kolmkümmend kaks hääletas, kakskümmend üks äh, poolt, kakskümmend vastu, vastu, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, eraldi hääletus. esimene osa ilma sõnadeta eh, extend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tein teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, viiskümmend kuus. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud nelikümmend kaks hääletas, kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletu, kontrollime elektrooniliselt. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend Rahvaparteid, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks. suulise muudatusette, suulise muudatusettepanekuga. keegi ei ole sellele vastu või on? seitsekümmend kaks. keegi ei ole suulisele muudatusettepanekule vastu. seitsekümmend kaks muudetud kujul, kes on poolt? see on vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud. põhi, muudatusettepanek A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siis viit kõnelejal pole mikrofoni. nelikümmend kolm hääletas, kaheksateist poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. nagu ma ka ütlesin muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa ja kaheksa, sarnased muudatusettepanekud, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. mulle tundub, et see oli vastu võetud. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud? nelikümmend kolm hääletas, kakskümmend üks poolt, kakskümmend üks vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vot härra Öri, ma juba ütlesin teile, et mul nagu ikka ma unustasin maha oma hääletuskaardi ja kui ja, ja asi on pooleks ma ütlesin, minuga juhtub seda alati. iga kord on see nii. ma pidevalt hääletan, panen hääli juurde siia ja sinna. siis võime hääletust jätkata. muudatusettepanek kümme, mille esitasid äh, sotsialistid, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud see nii, et põhjendus F jääb samaks, mis ennegi. Ehm, kaksteist poolt, vastu erapooletud, ehm, vastu võetud üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuusteist. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist. suulise muudatus ettepanekuga, kas keegi sellele vastu ei ole? muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjendus ka, muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud. kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? minu meelest on vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. üheksateist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm hääletas, kakskümmend kaks poolt, viisteist vastu, neli erapooletut, vastu võetud. nüüd äh, hääletame resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul. hääletus on alanud. kõik hääletasid, hääletus on lõppenud nelikümmend kolm hääletas, kuuskümmend kuus äh, poolt, kaks vastu, kaks erapooletut. nii et äh, täname koordinaatoreid. ning punkt üheksateist. Euroopa Regionaalarengu Fondist tooti toetuse andmine seoses eesmärgiga Euroopa territoriaalset koostööd. ja see on Riika Manneri raport see on arvamus regionaalarengu komisjonile, jah. Soosia-, sotsialistid on valmis hääletama kõigi muudatusettepanekute poolt. me võime, võiks kõiki neid korraga hääletada. ei okay hea meelega teeks nii, nagu sotsialistidega koostööd tegema, kuid nad oleks pidanud hoiatama teise varem muudatusettepaneku üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt vastu. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime kuuteteist. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt seitseteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend langeb ära, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletame elektrooniliselt, hääletus on olnud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 seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on selle vastu? siis äh, muudatusettepanek kaheksa muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksa langeb ära, muudatusettepanek kümme kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ning me ei pea see lõpphääletuse äh, tegelema, nüüd me hääletame lõpuks muudat- äh,, raportit äh, Euroopa naabruspoliitika vahendi loomise kohta, muudatus äh,, muuta päevakorrapunkt viisteist autor on Silvana Rapti. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks, muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis hääletame muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud äh, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudat-, kontrollime elektrooniliselt neljakümmend ühte. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. nelikümmend üks hääletas, kakskümmend kolm on poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek äh, nelikümmend kolm. mis üks saab, äh, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks langeb ära. muudat-, järgmisena hääletame muudatusettepanekut nelikümmend neli. ei muudatusettepanek nelikümmend neli langeb ära, nelikümmend viis langeb samuti ära. nüüd hääletame muudatusettepanekut kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend üheksa. su poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud pas un amendement de compromis. Je... Oui, oui, non, non, mais je, je, je m'excuse. ma vabandan, meil ei, ei saa esitada üht, ühe fraktsiooni poolt äh, kompromissmuudatusettepanekut. aga kuna te juba hääletasite selle poolt, siis olgu. ning äh, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, kaheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, üheksateist vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud põhjendus viis ütleme, et see ei ole kompromiss, ütleme, et see on lihtsalt muudatusettepanek kakskümmend suulise muudatusettepanekuga. kas te olete sellega nõus? suuline muudatusettepanek kakskümmend suulise muudatusettepanekuga hea küll, hääletame seda, mis on kirjas kompromissis B, nagu see oleks muudatusettepanek kakskümmend suulise muudatusettepaneku poolt vastu erapooletu vastu võetud. tänan, et te nii mõistvad olite. muudatusettepanek kolm. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud te tõesti soovite, et seda kontrollitaks? kontrollime siis. kompromissi. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. kakskümmend pool, viisteist vastu. nüüd hääletame põhi täienduspunkti kakskümmend kaks muudatusettepanekut kakskümmend üheksa. see on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast muudatused, seisundust kakskümmend kaks, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu, ära, vastu võetud ning hääletame nüüd teksti muudetud kujul hääletame nüüd Alors, tout le monde a pu voter? kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis hääletas, kolmkümmend poolt, kolmkümmend üks poolt, üks vastu, kaks erapooletut. nüüd me õnnitleme raportööri. ja nüüd oleme hääletusega lõppenud. suur tänu kõigile.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 ja, chers collègues, je vous propose de... kolleegid, jätkame oma tööd. päevakorrapunkt kakskümmend. anname sõna raportöörile Juta Steinrückile, kes eh, räägib muudatusettepanekutest oma raportile Euroopa sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogramm proua raportöör, teil on sõna. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uns liegen inzwischen suur tänu, proua esimees, meile on nüüdseks kolmsada üheksakümmend kaks muudatusettepanekut esitatud ja tuleb tunnistada, et koostöö variraportööridega oli väga hea ning seega oli meil võimalik ka tegelikult juba ähm, võimalik mitu korda kohtuda väga paljud muudatusettepanekud lähevad ühes ja samas suunas ja sellepärast ma arvan, et meil on võimalik ka eh, ühiseid kompromisse välja töötada. muudatusettepanekute kohta nüüd eh, eraldi. Eh, kõik fraktsioonid on programmi nimede vastu ja muudatusettepanekud, mis puudutavad üldsätteid ehk siis määruse esimest osa, nendega ma olen nõus. lahtisteks küsimusteks on protsendimäärad erinevate telgede vahel ja ka erinevate telgede sees ja ka eriarvamusi on veel viie protsendi määra osas poliitiliste prioriteetide jaoks ning tuleb veel välja selgitada, kui palju räägime me siin sotsiaalsetest ettevõtetest või kas me mõtleme siin praegu lihtsalt sotsiaalmajanduses tegevaid organisatsioone? kolleeg, kes on vastavaid muudatusettepanekuid teinud, ei ole praegusel hetkel kohal, nii et katsun temaga nelja silma all selle küsimuse lahendada. siis olen teinud kompromissettepaneku ka sotsiaalsete ettevõtete definitsiooni kohta, selle muudatusettepaneku kaudu, mille me oleme teinud sotsiaalse ettevõtluse kaudu, arvan ma, oleme me tegelikult välja töötanud ju päris korraliku aluse läbirääkimisega. ei tehtud ühtegi muudatusettepanekut partnerluspõhimõtte äh, sisseviimise kohta, seda ma tegelikult eelnevalt juba variraportööridega olin läbi arutanud ja ma loodan ka siin kolleegide toetusele. veel paar sõna kolme või nelja allprogrammi kohta, kõigepealt progress, selle kohta tehti väga palju väga häid muudatusettepanekuid, eriti nende meetmete kohta, mille kaudu oleks võimalik progressi veelgi toetada, nagu näiteks töökoha säilitamine, töökohtade äh, kaotuse ennetamine, äh, koolitus, ümberõpe, juurdeõpe siis Eurosi puhul olen ma väga õnnelik, et äh, kõik fraktsioonid äh, räägivad siin äh, kõrge kvalifikatsiooniga töökohtadest ja mul on väga hea meel, et ka ajude äravoolu küsimus ja liikuvuse programmidega koos on siin tõstetatud. me ei tohi ära unustada seda, et inimeste liikuvusega ei tohi tekkida olukorda, kus ühest liikmesriigist lihtsalt ajud ära voolavad ja liikuvus kohe kindlasti ei ole Euroopa tööturu probleemide lahenduseks. ma olen väga tänulik ähm, toetuse eest, mida avaldati piiripartnerluste kohta, ka siin on meil kõik äh, muudatusettepanekud, mida toetavad kõik fraktsioonid ja ja piiriülesed partnerlused on väga head selleks, et ettevõtteid toetada, nõustada, et kaasata erinevaid institutsioone koostöösse ja seda kõike tuleb ka meie programmi kaudu toetada, kuna Euroopa Sotsiaalfond ei taga nende programmide ja selle partnerluse jätkamist olen ka tegelikult juba kolleegidele saatnud kirja, kus olen palunud neid, et nad oma koduriikides selle küsimuse tõstataks. olen saanud kolleegidelt äh, juba ka vastuseid, kus nad on öelnud, et mõndades liikmesriikides võib see endaga kaasa tuua suuri probleeme. nii et tõesti Euroopa Sotsiaalfondist äh, ei pruugita tagada selle partnerluse toetamist, siis mikrokrediidirahastud ja sotsiaalsed ettevõtlused, sotsiaalne ettevõtlus, väga paljud räägivad siin sotsiaalsest äh, majandusest, ma arvan, et variraportööridega tuleks meil seda terminit veel läbi arutada. erinevad seisukohad on komisjoni järelevalve aruannete kohta, et kas neid tuleks koostada igal aastal või iga kahe aasta tagant meie koos äh, esimehe ja variraportööridega viisime sisse veel neljanda telje, milleks on noorte tööpuuduse vastane võitlus ja mul on väga hea meel, et seda toetavad nii paljud kolleegid. eelmisel nädalal täiskogul oli seda ka näha. see neljas telg ei tohiks nüüd äh, kolmest varasemast äh, teljest vahendeid ära võtta. me leppisime kokku, et äh, see neljas telg viiakse sisse ainult siis, kui mitmeaastasest finantsraamistikust, mitmeaastase finantsraamistikuga on rahastamine tagatud ja meie jaoks on väga tähtis, et me räägiksime siin konkreetsetest projektidest, millega oleks võimalik noorte tööpuuduse vastu võidelda ja lõpetuseks veel, äh, määruse ettepanekus olen teinud veel, et me peaksime ka horisontaalse peatüki sisse viima, kus räägitakse komisjoni pädevustest ja strateegilise nõuandeorgani sisseviimisest kogu programmi jaoks, seda sellepärast, et tegemist on uue programmiga, see peaks endaga kaasa tooma lisandväärtust Euroopa jaoks ja kuna me nüüd kolm erinevat äh, programmi oleme nii-öelda ühe katuse alla toonud ja sellega ka sellist ühist äh, joont luua oleks väga tähtis ka, et me ka ühise aluse looksime. ja selleks ma tooksin kaks meedet. esiteks me peaksime rakendussätteid laiendama komisjonil on kontroll kogu programmi üle, aga väga tähtis oleks, et ka kom-, parlamendil oleks oma ühine lähenemine ja praegused arutelud on näidanud, et me oleme liikumas äh, õiges suunas. ootame ära, kuidas asjad arenevad teiseks, strateegilise partner äh,, strateegilise nõustamisorgani sisseviimine on väga tähtis, et erinevad huvigrupid oleksid ettevalmistustöösse, rakendusse, järelevalvesse ja ka hindamisse kaasatud. sellised äh, struktuurid on juba teiste programmide puhul nagu Euroopa Sotsiaalfondi ja Tõukefondi äh, programmide puhul, samamoodi nagu ka nüüd selle uue programmi puhul pärast esimesi arutelusid variraportööridega oleme me ühel nõul programmi ülesehituse osas ja me loodame, et meil on võimalik leida ka kompromisse, mida kõik toetavad. on veel mõned lahtised küsimused komisjoni osas. võib-olla on meil võimalik seda hiljem täpsemalt arutada. suur tänu! Merci beaucoup! suur tänu! proua Schlüter ja, ähm... ja suur tänu, Juta. me ju eelnevalt tegime tihedat koostööd, nii et selles mõttes need muudatusettepanekud on tegelikult lihtsalt meie töö jätkuks. on paar üksikasja, mille puhul tuleb meil veel koostööd teha selleks, et jõuda ühisele seisukohale. mina armastan pigem tehnilisi küsimusi, see tähendab seda, et ma vaatan, et kas see tõesti inimeste jaoks on korralikult välja töötatud, kas see toimib, me peame välja töötama määruse, mis kehtib seitse aastat, see tähendab seda, et seitsme aasta jooksul peavad vahendid ka tõesti õigetesse programmidesse minema, nii et väga paljud muudatusettepanekud on tehtud lihtsalt selleks, et tagada, et inimestel on võimalik lihtsalt neid vahendeid ja toetusi saada. mis puudutab defineerimist ja definitsiooni küsimusi, siis seal me peaksime olema väga ettevaatlikud. ma pigem äh, ütleks, et ärgem tehkem seda üldse ma kutsun tõesti üles ettevaatlikkusele, kui me defineerime midagi, sellepärast et me võib-olla äh, paneme või surume ennast siis liiga suurtesse või liiga kitsastesse piiridesse. me lihtsalt äh, vähendame oma katsetamisvõimalusi. lihtsalt ütlen teile oma arvamuse, vaadake seda ja definitsioonide puhul, kui me räägime küsimusest, siis on see väga raske, sellepärast et see piirab meie mänguruumi. nii et kui keegi, kes tahab midagi uut ära proovida, tal ei ole lihtsalt võimalik toetust saada. ja ärgem unustagem, et definitsioonid on äh, tavaliselt erinevates liikmesriikides erinevate tõlgendustega ja sellepärast tõesti mina olen väga kõhkleval seisukohal, tõesti mul tuleks esitada väga tugevaid argumente definitsioonide väljatöötamiseks teiseks, mis minu jaoks on tähtis, jällegi üleskutse komisjonile, kuna tegemist on uue innovatiivse meetmega, siis ma arvan, et see nõuandev organ on tõesti väga tähtiv, tähtis ja väga huvitav mõte, aga me peaksime isegi minema kaugemale äh, kui see, mis meil siiamaani on olemas. ja innovatiivsed meetmed, lahendused on olemas ning komisjon peab ka siin praegusel hetkel mõtlema nendele äh, kaasavatele meetmetele, peaks ka ise neid hakkama ellu viima, nii nagu ta seda nõuab teistelt. kolmandaks, äh, tegemist on meetmega, äh, millel on tõesti väga-väga väikesed vahendid. tegemist on pisitillukese fondiga võrreldes teiste fondidega. ja minu jaoks on tähtis, et see algatus ja innovatsioon tõesti oleks selline, mida oleks võimalik ka edasi viia. ma lähtun sellest ka oma Euroopa Sotsiaalfondi raporti puhul, mida koostan, ehk et me peaksime selle fondi kuidagi äh, suutma siduda Euroopa Sotsiaalfondiga, aga mitte piiritletult, vaid et need piirid peaksid olema hägusad nii et tõesti, see ei ole väga lihtne, tegemist on väga problemaatilise küsimusega, aga me teame, et ka komisjoni puhul alati, kui on midagi vaja jätkata, tekib kohe topeltrahastamise probleem ja siis hakatakse lihtsalt piirama ja piire paika panema ning lõpuks lihtsalt kõige tähtsamad äh, Teie küsimuste ellurakendamine takerdub või see pole üldse võimalik ja sellepärast on minu jaoks väga tähtis, et me jääksime, jätaksime selle programmi avatuks ja et me seda ei koormaks administratiivsete piiridega ja kuna tõesti äh, vahendeid Progressi, Euressi mikrokrediidirahastu jaoks on vähe ja seepärast me peaksime olema võimalikult avatud ja paindlikud. ma loodan, et meil see õnnestub ja minu üleskutse kolleegidele olekski järgmine. Kall-, kahjuks proua Mošantje täna veel kohal, aga meil on vaja tõesti luua siin selliseid äh, võimalusi Euroopa Sotsiaalfondi raames see kehtib eriti just mikrokrediidirahastu kohta. minu arvates on tõesti täiesti absurdne meetme puhul, millele pole peaaegu mitte mingit äh, rahastust ette nähtud, äh, mingi finantsprogramm äh, juurde lisada nii et tõesti, siin on meil vaja hoobasid ja on väga tähtis, et Euroopa Sotsiaalfond me krediidirahastu jaoks ka teatud rahastamisvõimalused ette näeb. mulle tundub, et komisjon selle peale ei olnud mõeldud, mõelnud ja peale selle jäi mulle üleüldse mulje, et seal tegelikult üldse ei tea, ei teata, mida teised teevad praegusel hetkel, kuna vahendeid on mikrokrediidirahastus nii vähe, siis ei, ei ole ka väga palju motivatsiooni selle küsimusega tegeleda. see ei tähenda seda, et ma oleksin mikrokrediidirahastu vastu, aga ma lihtsalt vaatan asja realistlikult. mulle lihtsalt tundub, et nii väheste vahenditega ja tegemist on ju avalisektori rahaga, äh, on väga raske pankasid meelitada sellesse programmi investeerima kui aga avaliku sektori raha on nii vähe, siis ei ole ka mitte mingit motivatsiooni teistel ühineda, nii et just sellepärast ongi meil vaja ka teisi rahastamisallikaid selleks, et luua suuremaid stiimuleid programmiga liitumiseks ja minu arvates Euroopa Sotsiaalfond, millel on ka vastavad meetmed, oleks siin parimaks lahenduseks. nüüd Eurese partnerlused, ma arvan, et nendele me peaksime panestuma, tege-, pane-, panustama tegemist on väga tähtsa Euroopa meetmega ja komisjon on öelnud, et seda on võimalik täiesti rahuliku südamega Euroopa Sotsiaalfondi kaudu teha, kuid ärgem unustagem, et Euroopa Sotsiaalfondil on pigem selline riiklik lähenemine, riiklik administreerimine ja mitte Euroopa tasandil administreerimine. nii et see, mida me, mille üle me siin täna hääletasime, piiriülene koostöö, kuulub ka just EURES partnerluste alla, see toimib kaks äh, erineva riigi ametkonda, äh, neil on väga raske piiriüleseid programme luua. see tihti üldse ei toimi, vähemalt praktika näitab, et ei toimi, isegi kui paberil kõik ilus tundub. seepärast ongi meil vaja Euroopa tasandil äh, programmi, millega luuakse põhieeldused äh, Äh, selliste partnerluste loomiseks ja me ei tohiks Eurose partnerlustele ka mitte mingeid tõkkeid luua, nii nagu seda praegusel hetkel siiski kiputakse tegema ja see on väga tähtis, nii et tõesti ma paluksin komisjonile, äh, paluks komisjonilt lõpetage see vastupanu osutamine, sellepärast et te praegusel hetkel lihtsalt õõnestate tingimusi, millega luua paremat liikuvust Euroopa kodanike vahel. Merci, madame la president, moi je. suur tänu, ma räägin lühidalt. proua Schröter juba ütles palju ära. ma tahaksin kõigepealt öelda, et mul on hea meel selle tiheda koostöö üle, mille me tegime proua Steinruckiga. meil olid palju koosolekuid, meil oli palju koosolekuid kompromissettepanekute tegemiseks ning äh, me peaksime jõudma kompromissini ka pealkirja osas, ma olen nõus ka sellega, et äh, neljandat telge peaks äh, tugevdama, see puudutab noorte küsimust. mina leian, et on väga hea, et võideldakse vaesuse vastu, seda ei rõhutata piisavalt. ja samuti sooviksin ma öelda, et me peaksime olema ettevaatlikud definitsioonidega, peaksime tugevdama ka sotsiaalset majandust kriisi ajal. Monsieur Bach, puis Monsieur Thomas Mann. härra Bach ja siis härra Thomas Mann. ja, vielen Dank. Äh, jah, suur tänu teen hästi lühidalt, ei taha korrata seda, mida minu eelkõnelejad juba ütlesid. eriti raportööri selgitused olid väga põhjalikud ja ma tahaksin teda õnnitleda tehtud töö puhul. suur tänu ka variraportööridele suurepärase töö eest tahaksin lihtsalt mainida ühte punkti, nimelt Eurose piiriüleseid partnerlusi. tegemist on tõesti väga äh, pikaajaliste spetsiifiliste projektidega, mis peaksid jätkuma ja nad ei ole võrreldavad nende projektidega, mida äh, praegu Euroopa Sotsiaalfondi kaudu rahastatakse ja sellepärast leian mina ka, et need äh, piiriülesed koostööprojektid tuleksid äh, tule, et neid tuleks rahastada just selle uue programmi sotsiaalsete muutuste öö, äh, programmi kaudu, nii nagu raportöör seda ka soovitas. ja sellepärast tahaksin eriti välja tuua muudatusettepaneku kolmsada nelikümmend neli ja paluda, et te seda toetaksite ähm,. Monsieur Thomas Mann. härra Thomas Mann. siis härra Pulo. Juta Herts jah, ka mina tahtsin Jutat äh, tänada, sa Juta nägid, et ma tegin ainult kaks või kolm muudatusettepanekut, sellepärast et äh, raportöör on, raport on nii hea. tähtis on ka see, mida Elizabeth ütles. selle küsimuse puhul, mida me alati tõstatame, et meil on vaja rohkem Euroopat, on tegelikult EURES suurepäraseks näiteks. meil on väga palju ülesandeid, mille puhul on võimalik liikmesriikidel küsimusi lähimuspõhimõtte kaudu lahendada. Euroopa Sotsiaalfondil on riiklikud koordineerimiskeskused, see on väga tähtis väga tähtis on seda teha riiklike koordineerimiskeskuste kaudu, aga Eurose puhul on võimalik näidata, et meil on võimalik luua ka ühist Euroopat Euroopa tasandil see on väga tähtis valdkond. tahaksin kolleegidele veel kord öelda, et tegemist on programmiga, mille puhul öeldakse, et me soovime tõesti rohkem liikuvust, me soovime et inimesed kandideeriksid töökohale ka teistes liikmesriikides, neil on võimalik saada ähm, äh, äh, toetust kolmsada eurot äh, on selleks, et äh, sõita, katta reisikulusid kandideerimisel ja üheksasada eurot antakse selleks, et ümber, äh, selleks, kui on vaja kolida, nii et maksimaalselt on võimalik tuhat kakssada eurot saada mulle praegusel hetkel tundub, et mõned siin takerduvad. tõesti, kui me ütleme, et me tahame, et me soovime saada rohkem Euroopat, siis peab olema võimalik toetada ka midagi, mille puhul me pole kindlad, et see toob endaga kaasa suurt edu. me peame võimalusi looma. proua Reding oli ju ka kunagi parlamendi saadik ja enne, kui ta volinikuks sai, ütles ta, et Euroopa on üks suur ja lõputu õpikoda nii et tõesti, me peaksime lubama ka midagi sellist rahastada. tõesti, Elisabeth, me peaksime siin äh, olema aktiivsemad, me ei tohiks ainult siin defineerimisega tegeleda, sest lõpuks oleme me definitsioonide ka kamitsates ja ei saa ennast üldse liigutada. tõesti, avatus ja läbipaistvus on väga tähtis ja see fond ei ole nüüd kõige tähtsam, vabandust, kõige suurem, aga EURES on väga tähtis sellepärast, et äh, et sellega on võimalik näidata, et väikse programmi kaudu on võimalik palju ära teha. ja ma arvan, et ka komisjonilt tuleb äh, nõuda sellise fondi toetamist, sest niimoodi on meil võimalik luua katsetamisvõimalusi, on väga tähtis vahel ka lihtsalt häid eeskujusid tuua, selleks et äh, nendest siis uusi ähm, väljakutseid ja võimalusi luua, nii et tõesti, tegemist on sellise väikese spetsiifilise valdkonnaga, millega luuakse uusi võimalusi ja seega toetan kõike seda, mida siin suures raportis on äh, kirjas. jah, siin tehti peaaegu nelisada muudatusettepanekut, kuid on näha, et need kõik ettepanekud peaaegu on tehtud äh, äh, sarnaselt, sarnaseid aluseid arvesse võttes ja tõesti, komisjonile tuleb öelda, et lihtsalt lubage, lubagem teatud asjadel juhtuda, eh, sest niimoodi läheme me edasi, meil on vaja rohkem Euroopat ja see on suurepärane näide selle kohta. härra Blum. Madame la Présidente, je voudrais remercier aussi euh, Mme Srenrug du, de la qualité de son travail et aussi de la qualité des relations que nous avons dans les réunions de Shadow et des, du travail que nous faisons en commun. Euh... ning, ning see töö, mis me siis kõik koos teeme me oleme siin teinud, toonud välja väga palju muudatusettepanekuid, kuid me oleme ka kompromissettepanekutes väga palju saanud kokku leppida. mul ei ole siin väga palju öelda, välja arvatud selle, et tahan rõhutada seda, et me oleme ka toetamas seda initsiatiivi, mis puudutab äh, noorte tööhõivet, me peame nende protsent, protsendimäärade üle veel kord äh, arutama, kuidas programmide vahel seda jaotada ning tahaksin ennekõike rõhutada seda äh, progressi ja mikrokrediidi rahastut, seda, millised on need peamised punktid liikuvuse alal, me ei ole liikuvuse vastu, nii nagu ka raportöör ütles, kuid ma ei leia, et äh, liikuvus on just äh, see lahendus, kuidas saada Euroopa piirkonnas paremat tööhõivet. Eurese programmi puhul tahaksime me toetada kõigepealt äh, piiriülest tegevust, nii nagu siin ka enne mainiti. mis puudutab aga seda strateegilist nõuandvat kogu, siis ehkki meile tundub, et Äh, see on väga vajalik, selle loomine äh, ka vältimatu, võib-olla peaks see isegi kohustuslik olema, et meil oleks äh, sotsiaalpartneritelt nõuanded olevad mis puudutab innovatsiooni ning eksperimenteerimist, millest rääkis siin Toomas Mann, siis selle koha pealt Äh, oleme meie juba esitanud pilootprojekti, mis tahavad olla väga innovaatilised, loovad rohkem Euroopat ning äh, suurendavad sotsiaalset sidusust, mis meie arvates on vajalik selleks, et meil oleks Euroopas suurem vabadus ja integreeritum ühtne turg, aitäh! Vielen Dank, möchte auch nur kurz äh, äh, eine, eine suur tänu, ütleb härra Becker, ka mina tahaksin lihtsalt äh, lühidalt tuua välja ühe aktsendi. nimelt mina paralleelselt töötan välja sotsiaalse ettevõtluse raportit ja otse loomulikult on väga palju sarnasusi, millega meil tuleb tegeleda just poliitilise keskkonna mõttes. ja see, mida proua Schröter ja Toomas Manson ütlesid, on väga tähtis ma arvan, et tegemist on tõesti katsetamisetapiga, milles me praegu oleme ja tegemist on etapiga, kus on väga palju uusi võimalusi, aga me ei saa kõikidele küsimustele vastata just sellepärast, et see on selline innovatiivne faas ja ma leian, et väga paljud mõtted on sarnased sellega, mida öeldi minu sotsiaalse ettevõtluse raporti kohta. jah, definitsioonidega on võimalik luua korda jah, innovatiivsus annab võib-olla meile võimaluse äh, tegutseda ja just seetõttu ei tohi definitsioonid olla väga piiratud selleks, et jätkata, jätta mänguruumi nendele uutele arengutele. suur tänu kogu selle töö eest, see on väga tähtis ka minu raporti koostamiseks. kas keegi soovib veel sõna? J'avais l'idée de déposer un amendement, mais je ne l'ai pas déposé, je ne sais pas pourquoi. Euh ma seda muudatusettepanekut eh, ei toonudki esile, ma ei tea, miks just, kuid eh, võib-olla siis raportöör tuletab eh, siis võtab seda arvesse siis, kui me hakkame pealkirjast rääkima. ma juba näen, et sellest hakati siin rääkima ning kuidas ka sotsiaalset innovatsiooni arvesse võtta, selle puhul on tegemist on inte-, on, on osa, täieõiguslik osa sellest, ähm, nendest programmidest, äh, mis saavad siis ka Euroopa Sotsiaalfondist raha. nii et siis äh, see osa on seotud asjaoluga, et äh, sotsiaalne innovatsioon on Euroopa projekt, see ei ole riigipõhine projekt, seega teen ühe ettepaneku panna innovatsiooni juurde siia sotsiaalne innovatsioon juurde. kuid hiljem räägime sellest võib-olla siis põhjalikumalt. me ei saa jätta muljet, et sotsiaalne innovatsioon puudutab ainult need, seda programmi siin sotsiaalne innovatsioon peaks olema väärtustatud ka teiste projektide kaudu. kas siin on komisjoni esindaja ka kohal, kes soovib sõna saada, palun? Merci Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous, euh, mesdames et messieurs. aitäh, proua esimees tervitan kõiki saadikuid, komisjon võttis arvesse erinevaid muudatusettepanekuid ning ähm, siin on viis punkti, mis me äh, tahaksime välja tuua. ennekõike on mitmed muudatusettepanekud, äh, mille eesmärgiks on teksti täpsemaks teha ning äh, tõhustada ka sotsiaalset kaasavust. meie arvates sotsiaalne mõõde on juba siin väga palju sees, kuid me võtsime teie ettepanekuid teadmiseks. siin on tehtud mitmeid ettepanekuid ka, mis puudutavad komisjoni dokumenti, ning äh, panna juurde siia neljas telg noorte osaluse kohta ning see nagu väga raske tagasi lükata või selle vastu olla, ehkki tegemist on äh, väga suures osas kattuvusega teiste muudatusettepanekutega. selle neljas telg võiks olla väga kasulik ning see on ka väga vajulik, kuid äh, see peab arvesse võtma ka eelarvet programm, nii nagu meie oleme sellest aru saanud, on juba progressi kaudu näinud ette seda, et noortele luuakse samuti algatus ning kui me tahaksime neljanda telje siia veel sisse viia täpselt noorte jaoks, siis me peab täpselt vaatama, kuidas me seda saame te teiste juba tehtud ettepanekutega ühendada siis on mitmeid ettepanekuid, mida komisjoni ettepanekus siiamaani ei ole ning äh, me rääkisime sellest täna hommikul, piiriülene tegevus Eurese raamis, äh, Eurese piiriülene partnerlus ning tehakse ettepanekut mm, see siia sisse viia. see meede on EPS-i programmis, kui see oleks seal sees olnud, siis mõistagi äh, oleks sellel suur ka finantsiline mõju, seega komisjon tegi ettepaneku, et see oleks EFS-is sees ning need oleksid fakultatiivsed. ning seega selle ettepanekuga nähti ette, et oleks kaetud ka muud võimalused EFS-i kõrvalt. ning mikrokrediidirahastu ning ähm, siis osapoolte täiendõpe. ning äh, juba mikrokrediidirahastu võrgustik ütles, siis on selline ettepanek äärmiselt kallis ning äh, sellise programmi jaoks läks see väga kalliks äh, maksma, viiskümmend tuhat tuleks siis juurde meie praegusesse eelarveritta ning tahaksin lõpetada ka teiste märkustega. hea valitsustava ehk siis governance ei ole äh, selles äh, äh, sotsiaalsete muutuste innovatsiooniprogrammis ette nähtud ning äh, mis puudutab delegeeritud õigusakte ning seda strateegilist nõuandev kogu, siis see on kõik uus äh, ning ma pean äh, kontrollima, kas selline tegevus on komitoloogia meetodik, meetmed, meetodiga kooskõlas. seega tuleks kontrollida, kas selliste uute sätete sisseviimine on vastavuses praegu jõus olevaga ning kas seda on võimalik sisse viia. ning äh, teised programmid, FSE, tegemist on küsimusega, mis äh, puudutab sotsiaalseid muutusi ja innovatsiooni ning samuti äh, kodanikuõigusi ning võitlus diskriminatsiooni vastu, selle jaoks on olemas erinev, eriprogramm, ning äh, kui me paneme need sätted siia sisse, siis äh, meie arvates ähm, mm, selle teise programmiga tekivad väikesed äh, sellised vastuolud. komisjon on teinud ettepaneku mitmete definitsioonide jaoks, eriti mikriidirahast, mikrokrediidirahastu jaoks. Need ettepanekud, mis siin mõningad ettepanekud on ette näinud, on küll väga soovitav niisiis, need olid siis meie viis ähm, ettepanekut, me vaatasime läbi kõik teie muudatusettepanekud, aitäh! suur tänu kõigile, kes arutelust osa võtsid ja ma tahaksin kõigepealt äh, härra Dionile vastata, ma arvan, et te arutelustest ja muudatusettepanekutest juba nägite, et nii parlament kui ka see komisjon mõtleb sarnaselt nagu mina, eriti just piiriüleste partnerluste osas. meie arvates on tegemist horisontaalse meetmega ja ei ole mitte mingit äh, sunnimeetodit seda selle uue programmi kaudu teha, nii et tegemist ei ole mingi kohustusliku meetmega. ja ma näen ka, et äh, äh, rahaline mängu ruum peaks sotsiaalsete muutuste innovatsiooniprogrammis olema olemas. me ei oleme näinud, et internetiplatvormi loomise kulude küsimusele ei ole siiamaani vastatud. ma arvan, et seal oleks ka mänguruumi, kust leida vahendeid EURES-e piiriüleste partnerluste rahastamiseks. mis puudutab parlamendi kaasarääkimise õigust, kas me seda kasutame, kas me nõuame seda, mis ta äh, meil Lissaboni leping lubab ma arvan, et äh, ka siin on meil võimalik äh, parlamendi tasandil ühisele arvamusele jõuda. olen nõus proua Schröteriga, ka mina oma töös äh, lähtun sellest, et vaatan, kuidas see toimib praktilises elus, kuidas need ettepanekud inimestele mõjuvad ja see oli ka tegelikult suur osa tänastest aruteludest ja ka minu aruteludest variraportööridega, nimelt, et me ei taha siin mitte midagi kinni naelutada, aga me tahame lihtsalt näidata, mis suunas see läheb, näiteks et sotsiaalsete innovatsiooniprojektide alla võiks lugeda ka elektriautod ja nii edasi. nii et tõesti, ma olen näinud väljaspool parlamenti väga palju erinevaid tõlgendusi, sellepärast ma arvan, et definitsiooni kaudu tuleks mingigi suund paika panna ja ma olen nõus härra Buloga, me ei tohiks seda definitsiooni liiga piiravaks teha. nüüd need äh, äh, lihtsad üleminekud ESF-ile ka teiste kolleegidega olen teinud vastavaid muudatusettepanekuid, eriti mikrokredri-, mikrokrediidirahastu osas äh, olen üle võtnud Kinga Köntši äh, muudatusettepanekud, äh, toet-, tänan teid selle eest, et toetate piiriüleseid partnerlusi ja ma näen ka liikuvusprogrammide positiivseid külgi. me ei tohi lihtsalt äh, mingeid selliseid absolutistlikke lahendusi välja töötada, sest vahel aruteludes just komisjoni ja nõukoguga, kui me räägime tööpuuduse vastasest võitlusest, eriti just noorte puhul, jääb mulle mulje, et äh, soovitakse lihtsalt inimesi ühest Euroopa otsast teise saata, aga see ei aita välja töötada pikaajalisi häid lahendusi. aga tegemist peaks olema ühega paljudest äh, meetmetest. ka proua esimehe muudatusettepanekud võtan tänulikult üle ja kirjutan oma raportisse sisse olen veendunud, et meil on võimalik välja töötada kompromissraport, millega, mida toetavad kõik fraktsioonid, sest praegusel hetkel on jäänud ainult mõned üksikud väikesed probleemid. ma kardan, et raskeks läheb ainult protsendimäärade paikapanemine, aga ka seal on tegelikult olemas raamistik, milles umbes orienteeruda, nii et suur tänu. suurepärane. Äh, suur tänu, proua raportöör. ma meenutan teile veel kord meie avaga, ajakava kaasotsustavad äh, valdkonnakomisjonid peavad oma arvamused äh, esitama, mõned tegid seda eile, mõned homme, mõned ülehomme, mõned ka täna. ja siis vaatame me kompromissettepanekud kahekümnendal juunil läbi, kahekümne esimesel juunil hääletame, saan aru, et äh, aega ei ole palju jäänud, aga eeldan, et meil õnnestub siiski selle küsimusega edasi minna. ma rääkisin ka eelarvekomisjoni esimehega sellest küsimusest, sest meil on vaja siin rääkida ka vahendite leidmisest ja meie läbirääkimist, läbirääkijad eelarvekomisjonis peavad sellega arvestama, arvestama, kui nad on nõukoguga ühe laua taga. ja nüüd tuleme tänase ennelõuna viimase punkti juurde, milleks on Toomas Manni raport. tegemist on äh, tihendatud koostöös tehtava äh, raportiga koostöös siis Transpordi- ja Turismikomisjoniga ja me nüüd siin äh, kuulamise käigus räägime õhusõidukite maapealsest teenistusest liidu lennujaamades ja, ja räägime ka äh, nõukogu direktiivi üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse kehtetuks tunnistamisest. tegemist on siis tugevdatud koostööga äh, turismi- ja transpordikomisjoniga ja sellepärast tuleb meil eriti just mõelda tööõiguslikele aspektidele selles küsimuses et mõttevahetust korraldada laseme kõigepealt sõna võtta meie raportil, raportööril, komisjon palus võimalust lühike, lühidalt sõna võtta, seal äh, DG Move direktor palus äh, komisjoni esindajal sõna võtta, Matthew Baldwin ning pärast seda anname sõna oma kolmele külast-, äh, külalisele, ma tänan neid, et nad siia tulid. ma sain veel mm, pöördumisi ka teistelt, kes soovisid eh, osaleda. selle kuulamisel ma ei võimaldanud eh, eh, see, neile seda, sest need kolm külalist on juba transpordikomisjonis esinenud. nii et meil on kokkulepe koordinaatorite ja raportööridega, kes selles osas, kes kõne saavad, nii et ma kõigepealt annan sõna raportöörile, kes äh, teeb sissejuhatuse. suur tänu, proua president, mul on väga, proua esimees, mul on väga hea meel, et me oleme täna siia kokku tulnud selleks, et rääkida sellest küsimusest. meil on siin nüüd eksperdid erinevatest liikmesriikidest, siin on erineva suurusega lennujaamade esindajad, aga me näeme, et sarnasusi on väga palju, eriti kui me räägime sotsiaalsetest õigustest. mul on väga hea meel, et me saime siin kas-, kasutada artiklit viiskümmend lepingus, ehk et meil on võimalik kaasotsustada, mitte ainult koostada arvamus äh, transpordikomisjoni jaoks, sest töövõtjate õigused on väga tähtis küsimus. õhusõidukite maapealne teenindus on väga tähtis selleks, et lennujaamadesse töö toimiks ilma probleemideta, on erinevad teenuste kategooriad ja, ja nelja puhul on võimalik siis turule juurdepääsu ka piirata. Nendeks on pagasi käitlemine, perroonikäitlus, kütuse ja õlikäitlus, kauba ja postikäitlus. komisjon on öelnud, et äh, maapealse teeninduse puhul on käive aastas umbes viiskümmend miljardit eurot ja me räägime siin kuuekümnest või seitsmekümnest tuhandest, kui me räägime numbritest, nii et me ei räägi siin mitte mingitest äh, väga väikestest numbritest me rääkisime juba kahe tuhande seitsmendal aastal, üheksakümne seitsmendal aastal äh, liberaliseerimisest ja me rääkisime sellest, et, et on teatud kvaliteedistandardid, mis tuleb paika panna, aga selleks, et kvaliteedistandardid paika panna, peavad olema meil töötajad, kes äh, on hästi välja töötatud ja on võimelised oma tööd ka tegema. ja otse loomulikult on neil võimalik saada siis ka mõistlikku palka oma töö eest nüüd pärast seda, kui üheksakümne kuuendast aastast on äh, liberaliseeritud turgu, on väga palju tähtajalise lepinguga töötajaid ja palku on vähendatud just sellepärast, et turgusid on suurel määral liberaliseeritud ma mitte ainult ei lugenud läbi erinevaid dokumente selle küsimuse kohta, äh, vaid äh, ka oma raportis lähtusin nendest, see ei ole veel päris valmis just sellepärast, et ma tahaks, tahtsin just teada ekspertide arvamusi selle kohta ja me nägime, et liberaliseerimine ja uue teenusepakkuja äh, turule toomine ei toonud kaasa seda, mida algselt loodeti, nimelt et luuakse rohkem konkurentsi äh, Äh, see ei õnnestunud juba sellepärast, et me tegutseme rahvusvahelisel turul. ja nüüd kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembrikuus komisjon tegi ettepaneku, et meil tuleb turgu veelgi liberaliseerida, et alati peaks tulema veel kolmas teenusepakkuja nendesse lennujaamadesse, kus on reisijate arv aastas üle viie miljoni ja kus üle saja tuhande tonni kaupa käideldakse mul on nüüd olnud au rääkida väga palju erinevate inimestega, nad on öelnud, et hinnasurve äh, ja kogu see konkurents läheb nüüd äh, reisijatele. see ei ole aga reisijate huvides, reisijad jaoks on tähtis, et neid äh, turvaliselt transporditakse ja teatud miinimumstandarditest siiski kinni peetakse meil on tõesti kindlad standardid, millest tuleb kinni pidada, on väga tähtis, et töö toimiks probleemideta ja kõik oleks tagatud. teine valdkond, mis oli tähtis, nimelt Euroopa Komisjon andis teada, et hilinemised lennujaamades, et nende eest vastutavad tihti äh, maapealsed teenindajad, me kuulasime, ma käisin ka transpordikomisjoni kuulamisel ja küsisin seal ka, nii nagu ka oma kolleegid, nagu ka minu kolleegid seda tegid kriitiliselt inimeste käest, et kas see tõesti on nii. ja volinik Kallas tunnistas ja ma tsiteerin nüüd seda, et need hilinemiste andmed on esindatud, kuid ei ole eraldi välja toodud maapealse teeninduse süüd äh, ja see on väga tähtsaks argumendiks, sellepärast et siiamaani öeldi alati, et maapealsed teenindajad on süüdi, nemad ei tööta korralikult ja usaldusväärselt. komisjon on teinud ettepaneku, et tuleks sisse viia ka ülevõtmise tagatised ja kohe kindlasti me hiljem kuulamisel sellest räägime ja minu arvates on see väga tähtis meil on teatud kaitseklauslid maapealsete teenindajate jaoks, on väga tähtis, et need, kes oma tööd hästi teevad, saaksid selle eest ka korralikku palka. me peaksime hoolitsema selle eest, ei saa jätta muljet, et jah, võib-olla lennuettevõtjatena võime lihtsalt mingi teenindajad siin ähm, lennuväljale tuua ja hoolitseda selle eest, et nad seal töötaksid, kui tundub, et et raha neile siiski maksta selle töö eest ei taheta. tegemist on kõrge kasumiga valdkonnaga, siin käib väga suur võitlus hindade pärast, on väga suur konkurentsivõitlus. ja siin on ka mõned kolleegid, kes on nii transpordi kui ka meie komisjonis ja meie jaoks on tõesti väga tähtis, et me hoolitseksime selle eest, et mitte ainult turg ei oleks tähtis, vaid et me ütleksime, et inimene sellel turul mängib väga tähtsat rolli ja selle eest peaks meie tööhõivekomisjon äh, ka sellega tihedamalt äh, tegutsema ja võib-olla mõlemad äh, komisjonid peaksid tegema koostööd. on teatud lõiked, kus me soovime tõesti üheskoos otsuseid vastu võtta nii tööhõive kui ka transpordikomisjonis ja sellepärast tuleb meil teha koostööd. eeldused selleks on loodud, sellepärast et siiamaani on meil olnud ka juba alati väga palju erinevaid ühiseid seisukohti välja tuua, nii et ootan juba põnevusega seda arutelu Merci, donc je donne la parole. suur tänu, ma annan nüüd eh, sõna Matthew Valdovanile, kes eh, esindab siin komisjoni, teil on sõna. Thank you very much, madam chairman. aitäh, proua esimees, mul on väga hea meel, et eh, lühidalt siin rääkida sellest maapealse teeninduse ettepanekust, nagu te väga tabavalt mainisite, Shakespeare ning äh, maapealse teeninduse ettepanekuga üritame me maapealse teeninduse teenuseid äh, parandada, niisamuti parandada äh, kvaliteeti. komisjon ei ürita siin mingit revolutsiooni läbi viia, vaid evolutsiooni, tegemist on väga olulise valdkonnaga, nagu juba härra Mann tabavalt ütles. ning üldises mõttes pean ütlema seda, et see, mis me ette paneme siin, me mm, ei pea kõik see viima eh, kvaliteedi või ka tööhõive tingimuste halvenemiseni ning eh, härra Mannile vastuseks tahan ütelda, et eh, jah, tõesti, need hilinemised toimuvad maa peal, kuid mina või komisjon ei ütle kindlasti, et see on maapealsete teenindajate viga ning tahtsin seda siinkohal täpsustada meie ettepanekus sisaldub sotsiaalsete tingimuste kohta, siis see on väga oluline ettepanekus, te mainisite siin, et ettepanek suurendab konkurentsi, kuid ähm, meil on siin kolm näidet, ähm, mis puhul on meie ettepanek väga hea. esiteks ähm, personali liikumine äh, tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta äh, õigusand andis äh, ettevõtetele võimaluse töötajate õigusi kaitsta ning äh, Itaalias tõi see kaasa selle, et personal ol-, sai, pidi kohustuslikult siis liikuma. ning need kõik need meetmed ei ole direktiiviga kooskõlas. praegusel juhul on suur ebaselgus äh, selles, millised need meetmed on ning me peame neid täpsustama selleks, et andma liikmesriikidele äh, õiguse panna paika täpsed king-, tingimused personali, äh, personali töölevõtmisel ning kui parlament ning nõukogu seda, selle ettepaneku heaks kiidavad, siis Saksamaa ning Itaalia pärast selle õigusakti jõustumist võiksid neid äh, sätteid rakendama hakata. ning äh, mul oli väga hea meel, et ma sain ette tuua teile äh, selle just näite, kuidas siis see personali liikuvus peaks siis edaspidi olema ning äh, väljaõpe, nagu Toomas Mann siin juba mainis, me tahaksime minna siit üks samm veel edasi, kõik äh, need personaliliikmed äh, peaksid vähemalt kaks päeva aastas saama täiendõpet, koolitust, praeguselt siis direktiivis seda ei olnud ning meie tahtsime selle olulisust rõhutada. kolmandaks, meie teeme ettepaneku, et Ähm, liikmesriigid peaksid personali kvalifikatsiooni kontrollima enne seda, kui nad annavad ähm, siis loa või sellise äh, sertifikatsiooni, et ähm, maapealsel teenindajal on vastav pädevus olemas, et ta, et nad saaks, saavad äh, oma tööd teha. ning on ka teised meetmed, mis töötajate tingimusi parandavad, äh, me siis näiteks laiendame hankemenetluste puhul neid loanõi-, loanõi-, loanõi-, loanõudeid ning loome head konkreetsed tingimused äh, alltöövõtjatele. on miinimumnõuded kvaliteedi jaoks, mille, äh, mille siis lennujaamad paika panevad. ning lõpetuseks meie tahame siis tasakaalu mõttes mõttes tahame, et see ettepanek jääks ka väga selliseks tasakaalustatuks, me oleme sisse viinud mitmeid, mitmeid siis sätteid, mis annaksid võrdsed võimalused avatud turu tingimustes sest äh, vastasel juhul oleks äh, sellel olnud negatiivne mõju äh, turgudele. ning tööhõive ning sotsiaalsed tingimused on keskse tähtsusega selleks, et saada hea kvaliteediga tööd me tahaksime toetada parlamenti ning ka seda praegust komisjoni selleks, et äh, olukorda parendada ning see on meie eesmärk. me tahame mõistagi meie ettepanekut äh, veel muuta, paremaks muuda, muuta ning äh, meil on väga hea meel, et me saaksime nende, komisjon saaks teiega kahes põhipunktis kokku leppida, siis konkurentsi parandada ning parandada ka töötajate töötingimusi aitäh eh, teile, proua esimees. suur tänu. nüüd anname sõna oma külalistele. tänan teid veel kord, et te siia tulite. ma annan kõigepealt sõna härra Jan de Löövile, kes, kes on Ground Operation Brussels juht ning eh, olete kogu aeg eh, töötanud lennufirmades nii et teil on teatud ülevaade olukorrast komisjoni ettepaneku kohta. olete töötanud Benarises, Swissairises, siin Brüsselis ja Virgin Expressis. annan teile sõna viieks kuni seitsmeks minutiks ja hiljem on teil võimalus ka äh, uuesti sõna saada, palun. Thank you uh,, Mrs Chairman and members of the committee, first of all for the opportunity. suur tänu, et andsite mulle võimaluse rääkida natukene minu arvamusest ja sellest, kuidas lennuettevõtjad näevad sellest, äh, eriti Brussels Airlines, mis on noor ettevõte, mis asub Brüsselis, aga ta on osa Lufthansast ja Star Alliance'ist. me oleme keskendunud just Euroopa ja Aafrika lendadele, meil on kolm tuhat, üle kolme tuhande töövõtja ja üle kolmesaja neist on äh, Brüsselis ja ne-, nemad tegelevad just maapealse teenindusega. me võtsime vastu selle otsuse, et meil on oma maapealsed teenindajad, sellepärast et konkurentsi ei olnud ja seda sellepärast ka, et äh, kvaliteet, töö kvaliteet äh, oleks korralik. meil on noored motiveeritud töövõtjad kes töötavad maapealse teeninduse valdkonnas Brüsselis. seda pärast seda, kui siis äh, lennureisijate äh, teenuste turgu liberaliseeriti kui me vaatame olukorda, siis me näeme, et äh, lennundusturg on liberaliseeritud, välja arvatud teenuste äh, Äh, pakkujad, aga sellest me sõltume selleks, et oma reisijatele head äh, teenust pakkuda. nii et teenuste pakkumine pole liberaliseeritud, nii et äh, teatud hetkedel on meie olukord päris raske ja läbirääkimiste on raskem pidada teenuste pakkujatega kui lennujaamadega või lennundusettevõtetega, nii et me tõesti äh, peame hoolitsema selle eest, et tagada reisijatele korralikku teenust. kui me vaatame Euroopa kaarti praegu, siis me näeme seda praegust äh, direktiivi ja nagu härra Mann ütles, see on, äh, see on Euroopas leidnud erinevat tõlgendust ja me näeme, et kulud, hinnad lähevad alla, kui konkurents on suurem, eriti kui konkurents on tasakaalustatud ja siis on võimalik säilitada ka korralikku kvaliteeti. ja meil oleks võimalik isegi rohkem säästa siis, kui on tagatud aus konkurents siis me saaksime tagada paremat teenust nendes valdkondades, kus on natukene suurem konkurents kui nendes lennujaamades, kus pole peaaegu üldse konkurentsi. kui me vaatame praegu olukorda Brüsselis, mis on Brussels Airlinesi kodulennujaam, siis me näeme, et praegu ei ole turg päris liberaliseeritud, eriti just pagasi ja perroonikäitluse puhul välja on kuulutatud riigihange, mis on endaga kaasa toonud praegu patiseisu, käivad kohtuprotsessid nüüd juba peaaegu aasta ja see on äh, toonud probleeme teenuste kvaliteediga, sest me oleme praegu ummikus ja me leiame, et see olukord on halb ka töövõtjate jaoks, see toob endaga kaasa kaose, eriti just praegusel turul, kus turg ei ole päriselt liberaliseeritud ja keegi ei tea, kas seda liberaalita-, liberaliseeritakse, kuidas ja see võib endaga kaasa tuua isegi ka monopolistliku olukorra, sellepärast et meil on kaks käitlejat, kes aasta tagasi said ametlikult äh, litsentsi selleks, et äh, pakkuda äh, teatud kategooriates maapealset teenindust, üks käitleja on öelnud, et ta võtab teise käitleja üle, nii et mingil hetkel võib tekkida olukord, kus mõlemad litsentsid kuuluvad ühele ettevõttele me oleme näinud komisjoni ettepanekut, et äh, et äh, kahe käitleja asemel võiks olla kolm, kui aastane reisijate arv on üle viie miljoni. ma leian, et see on päris äh, hea mõte, eriti kui selle küsimusega ettevaatlikult tegeleda. me, ja väga tähtis on see, et lõpp lõppkasutajaks on siiski lennundusettevõtjad eh, ja ka nende huvides on eh, reisijatele korraliku teenuse pakkumine. ja üldse korral, eh, reisijad peaksid saama suurema hääleõiguse nendes küsimustes räägitakse nüüd, rääkides nüüd teie komisjoni pädevusvaldkondadest, siis äh, Prantsuse Airlines toetab komisjoni ettepanekut. nagu eelnevalt öeldud, seda ettepanekut tuleks aga väga ettevaatlikult sisse viia, me ei taha, et äh, et tekiks probleeme nende kriitiliste teenuste pakkumisega lennuväljadel. me soovime, et pakutaks korralikku teenust, et turul oleks võimalik tagada suuremat konkurentsi ja maapealsed teenindajad, kes on olnud ju, kes on juba tõestanud, et nad on äh, võimelised korralikult oma teenuseid pakkuma, neil peaks olema võimalus ka lihtsamalt äh, teistes lennu- äh,, väljades, teistel lennuväljadel oma teenuseid pakkujaid. nii selleks, et nad oleksid huvitatud äh, teenuse kvaliteedi äh, suurendamisest. tähtis on, et pagasikäitlus toimuks äh, täpselt, et ei oleks hilinemisi. tihti ei ole see mitte üksikute inimeste süü, kui kohvrid hiljaks jäävad, vaid lihtsalt on probleeme lennujaama e-, töötajate, lennuliini töötajate ja ka siis maapealsete teenindajate koostööga. tuleb mõelda ka kulude struktuuri peale, ma toon ainult ühe näite, meie ettevõtte puhul viisteist protsenti kuludest on just äh, maapealse teeninduse kulud äh,. nii et see mängib väga tähtsat rolli ja see on äh, valdkond, kus meil on võimalik veel äh, ära teha väga palju ja kulusid vähendada. kui me räägime personalist ja töövõtjatest, siis ma leian, et meil on vaja leida korralik tasakaal konkurentsitaseme vahel, millega on võimalik pakkuda korralikku teenust ja jääda konkurentsivõimeliseks ühelt poolt ja teiselt poolt tuleb arvestada riiklike eripäradega, eriti kui me räägime tööõigusest ja töö äh, kaitseklauslitest ja kolmandaks äh, personalikaitse. meie leiame, et hea maapealsed teenindajad äh, peavad tagama korraliku kvaliteedi ja tuleb kaitsta ka töötajate teadmisi, need peavad jääma sellele tasandile, mis on vajalik teenuse pakkumiseks. kulude kärpimine lühiajas, lühiajaliselt ei pruugi olla mõistlik, see võib endaga kaasa tuua väga suuri kaudseid kulusid, nii et kulud ja kvaliteet on omavahel seotud ja kvaliteeti on võimalik tagada just töö organiseerimise kaudu. see on tähtis ja me leiame, et konkurentsi tuleks tõsta ning seda teha ettevaatlikult. kvaliteet ja väljaõpe on meie jaoks täna just eriti tähtis ja kuna äh, lennuettevõtjad äh, vastutavad äh, turvalisuse ja transpordi eest, siis praegusel hetkel oleme IATA raames äh, välja töötamas nõudeid kvaliteedi kohta. nii et meie ei usu, oleks tähti praegusel hetkel need erinevad nõuded äh, lennuvälja ja lennundusettevõtte vahel paika panna, sest olukord võib erinevates riikides olla erinev. proua esimees, lugupeetud rahvasaadikud, ma loodan, et andsin teile väikese ülevaate oma ja meie kogemustest viimaste aastate jooksul ja veel kord suur tänu sellest, et andsite võimaluse siin täna rääkida. suur tänu, nüüd lähme järgmise kõneleja juurde see on härra Ingo Kunstfold. Te olete siin töötajate esindajatena. Äh, Teie olete siis äh, TUIAG juhataja. võib-olla te peaksite täpselt selgitama, keda te esindate täpselt? enne kui te oma arvamust selles olulises küsimuses avaldate ja, herzlichen Dank, zuerst möchte ich mich bei jah, suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada proua Persit ja härra Manni ja kõiki äh, selle komisjoni liikmeid, äh, esiteks selle eest, et te selle kuulamise korraldasite ja teiseks selle eest, et te kuulate ka töövõtjate arvamuse ära. ma arvan, et tegemist on positiivse märgiga, see näitab, kui tugev ja äh, ise, kui tugev ja sõltumatu on Euroopa Parlament, et lihtsalt kuulatakse ära väga erinevad arvamused selles küsimuses. meie Euroopa Ametiühingud oleme väga täpselt vaadanud, millistel üritustel töövõtjate arvamust ei arvestata, ainult sellepärast, et seda ei taheta üldse mitte kuulda. mina esindan siin teenustepakkujate ametiühingut äh, Saksamaal ja ma vastutan just äh, ähm, lennundussektorit ja meie esindame kaheksakümmend viit erinevat ametiühingut tsiviillennunduses kogu Euroopas. ja kui me räägime ametiühingutest, siis tihti me esindame kõiki inimesi lennundussektoris, ka neid, kes tegelevad maapealse teenindusega, aga ka stjuardesse, piloote ja ülejäänud lennujaamad töötajaid, me ei ole mingi väike lobirühmitus, mis ainult ühe väikese grupi huvisid esindab. meie eesmärgiks on esindada kõiki töövõtjaid. me soovime, et meil oleks tasakaalustatud arvamus kõikide erinevate töövõtjate probleemide kohta. meil on jäänud mulje, et komisjon vähemalt teatud valdkondades ei ole väga põhjalikult oma tööd teinud. kui oma põhjenduses komisjon räägib, et kuuskümmend tuhat inimest on need, kellest selle ettepanekuga räägitakse, siis mina sellega ei ole nõus. praegusel hetkel äh, vastavalt praegu kehtivale direktiivile on meil maa peal see teeninduse sektoris nelikümmend tuhat inimest tööl. Euroopa on aga palju suurem ja palju tähtsam nii et Euroopas peaks olema vähemalt kolmsada tuhat inimest, kes maapealseid teenuseid pakuvad, kes, keda siis ka see Euroopa tasandil õigusloome mõjutab kuid need ei ole mitte ainult need inimesed otseselt, kes maapealset teenindust pakuvad ja keda see õigusloomeline ettepanek puudutab, vaid tegemist on ka inimesi, kes töötavad kas piloodina või on lihtsalt mõnes lennundusettevõttes tööl ja see puudutab ka reisijaid, eelkõige reisijaid, sellepärast et reisijad peavad olema kindlad, et nende kohvrid jõuavad õigel ajal õigesse kohta, mitte aga paar päeva hiljem ja et ta üleüldse kohale jõuab ja et lennuk on äh, lastitud niimoodi, et ta äh, mitte kohe pärast starti jälle maha ei prantsataks. ja, ja need mõjud lähevad tegelikult veelgi kaugemale kui see, mida teevad maapealsed teenindajad. ja me oleme näinud, et äh, need mõjud, mõjud kehtivad kogu Euroopa jaoks. meil on väga palju äh, Ehm, Portugalist Poolani töösuhteid, äh, mis on ebakindlad, inimestele pakutakse kuus paar, kolm tundi tööd ja iga kord, kui lihtsalt tekib vajadus, siis neile helistatakse ja aetakse tööle, on väga palju äh, renditööd, on väga palju tähtajalisi äh, töölepinguid ja, ja töötasu on väga madal, see kehtib kõikide liikmesriikide jaoks kohta nende jaoks, kus on äh, juurdepääs tööturule äh, piiratud, aga ka neid, kus on tööturud avatud. minu koduriigis, mida ma eriti hästi tean, pärast äh, praeguse direktiivi kehtima hakkamist tekkis olukord, kus nelikümmend protsenti maapealsetest teenindajatest saavad tunnitasu Äh, mille puhul neil on vaja saada sotsiaalabi riigilt selleks, et nad äh, ots otsaga kokku tuleks. kakskümmend protsenti, üle kahekümne protsendi töökohtadest äh, on olnud töökohad, kus reaalpalk on viimastel aastatel langenud. peale selle on ära kaotatud töökohti. ühe lennuvälja tütar ettevõte teatas, et kaheksasajast maapealsest teenindajast nelisada viiskümmend lasete järgneva aasta jooksul lahti, sellepärast et leping lõpeb ära. meie kogemus on järgmine, et varem oli väga tähtis maapealsete teenindajate puhul põhjalik väljaõpe, astmeline väljaõpe ja mis kehtis, kestis mitmeid kuid. nüüd on järjest rohkem pakkujaid, kes üldse enam oma äh, töötajaid välja ei koolita komisjon on mõndadest probleemidest aru saanud, seda tuleb tunnistada. komisjon on tõesti oma ettepanekust teatud probleemid välja toonud, kuid probleemiks on see, et need ettepanekud, mida komisjon teeb nende äh, Need ettepanekud, mida komisjon teeb probleemide lahendamiseks, ei ole piisavad komisjoni teatise rakendamine tähendaks seda, et nendes liikmesriikide, kus praegusel hetkel ei ole turu juurdepääsureegleid äh, olemas, läheks olukord veelgi halvemaks. palgad väheneksid veelgi, üha rohkem kolleege peaksid kartma, et nad kaotavad oma koha ära ja töökoha ära ja väga paljud ka kaotaksid. ka nendes olukordades, kus äh, on olukord halb, aga kus on turu juurdepääsureeglid, seal lühikese aja jooksul võiksime näha, et olukord muutuks väga kiiresti väga palju halvemaks. ja sellepärast on meie jaoks tähtsad viis nõuet. meie to-, esindame, meie oleme Euroopa Lennundusameti ühing. meie esimene nõue on see, et sunniviisiliste käitlejate turule äh, Äh, laskmise nõuet ei või sisse viia, eriti kui sotsiaalses struktuuris midagi ära ei tehta. teiseks, me nõuame, et äh, välditaks konkurentsi tagamist äh, palgadampingu kaudu. jah, konkurentsi on vaja, on vaja häid teenuseid, aga mitte madalate palkade kaudu, seda tuleks artiklite kaheksa, üheksa ja seitseteist kaudu reguleerida. Need ettevõtted, mis ei ole nõus kollektiivsetele lepingutele alla kirjutama, on tegelikult ka ohuks teistele ettevõtjatele ja kõiki tuleks sundida kollektiivsetele lepingutele alla kirjutama. tegemist oleks siis ette, lepingutega millele kirjutaksid alla suurem osa töövõtjatest äh, ja mida, mille rakendamist kontrollitaks. kolmandaks, teenuse, teenuste vahetam-, teenusepakkujate vahetamisel peaks olema töövõtjatel võimalus üle minna teisele teenusepakkuja ettevõttesse. siin on eh, tehtud küll juba ettepanek, aga seal on kirjutatud, et jah, võimaluse korral ma kardan, et äh, et äh, siin tuleb mängu ka Euroopa Kohtu otsus, äh, mille kaudu on võimalik praegused äh, otsused prügimäele visata. me soovime, et keelatakse ära alltöövõtjate kasutamine, sest ettevõt-, sest olukord on tihti niimoodi, et litsentsi saab üks ettevõte, aga ta annab oma äh, ülesanded edasi alltöövõtjale, millel ei ole võimalik kvaliteeti tagada. ja viimane nõue, me soovime, et Euroopa standardeid äh, pannakse paika väljaõppe osas, eriti selle osas, mis puudutab äh, kontroll, vabandust, eksamite äh, läbiviimise kohta, see peaks paberil olemas kirjas. see moodul, mille komisjon on välja pakkunud, selle puhul on lugu selline, et mina küll ei julgeks istuda lennukisse, kus äh, äh, äh mille on lastinud äh, teenusepakkuja, mis on kaks päeva koolitust saanud, äh, ma arvan, et siin tuleks välja töötada teistsugused nõuded. ja me ei ole ainsad, kes seda nõuavad, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee selle aasta märtsikuises raportis ütleb seda ka, ja me nõuame sotsiaalset dialoogi, mida alustati juba aprillikuus kaks tuhat üksteist ja selle sotsiaalse dialoogi raames on samasugused nõuded välja töötatud ja meie oleksime väga õnnelikud, kui tööhõive sotsiaalkomisjoni liikmed mõtleksid nende mõtete üle järele ja nii mõnedki ettepanekud ka oma raportisse sisse võtaksid. suur tänu! Merci beaucoup. Donc nous allons donner la parole. suur tänu, nüüd anname viimasele külalisele, härra Kristof Köpchen. tema on majandusjuht Euroopa Rahvusvahelise Lennujaamade Nõukogus. nii et äh, te esindate äh, lennujaamasid ja enne te töötasite Euroopa Liidu Kaubanduskojas Ameerika Ühendriikides ja, ja õppisite Saksamaal, palun. Thank you very much and uh, good afternoon everybody. tere hommikust kõigile, ennekõike tahaksin ma tänada komisjoni, et äh, kutsuti siia, et täna teie koosolekul kõneleda ning mul on väga hea meel teiega jagada äh, oma arvamusi sotsiaalmõjust, mida see ettepanek ähm, maapealse teeninduse koha pealt kaasa toob. enne kui ma lähen selle ettepaneku üksikasjadesse, tahaksin kõigepealt natukene rääkida Euroopa Rahvusvahelist lennujaamade nõukogust tegemist on ühinguga, mis asub ähm, peakorterina äh, Brüsselis ning me esindame neljasadat äh, lennujaama üle kogu maa ning lisaks sellele on meil mitmeid äri koos ähm, tööpartnereid erinevatest ähm, rahvusvahelistest lennujaama äh, ühingutest. mis puudutab seda komisjoni ettepanekut maapealse teeninduse kohta, siis võtmeküsimuseks lennujaamades on maapealse teeninduse kvaliteet. kui te olete nüüd vaadanud siis seda, mida tähendab maapealne teenindus, nagu ma see tähendab siis pagasikäsitlust, check-in'i, kauba ja paki käsi, postikäsitlust, kütuseõlikäitlust ning need on need põhi põhiküsimused, äh, mis on siis meie jaoks äh, kõige olulisemad. tegemist on väga äh, olulise ning samuti ka üksteisest sõltuvate teenindustega ning mis töötab siis väga, töötab käsikäes. ning ning siis maapealse teeninduse kvaliteet võib olla kas siis ähm, plusspunktiks või siis äh, mõ-, negatiivse mõjuga. praegune turg maapealse teeninduse alal siis äh, enamustes alad, kategooriates on meil avatud turg ning äh, mõnedes üksikutes kategooriates on see piiratud teenindus ning piirangute jaoks on paar head põhjust ning väga sageli kui me räägime, me räägime mahulistest küsimustest, näiteks meil ei ole piisavat ruumi selleks, et mitmeid teenindajaid ära mahutada ning me räägime ka tõhususest, sellepärast et äh, mõnikord ei ole lennuliiklus nii tihe, et meil oleks, peaks olema mitu erinevat kolm-neli äh, maapealset teenindajat ning äh, Äh, ka sotsiaalsed tingimused ning äh, hinnad on üks äh, aspekt ning samuti julgeolek, kui meil on liiga, liiga palju liiga palju neid teenindusüksusi, siis võib olla ka suuremad julgeolekuriskid ning praegusel hetkel on turul põhiliselt iseseisvad sõltumatud maapealsed teenindajad ning kui te vaatate siin seda äh, slaidi, siis te näete, et üheksakümne kuuendast aastast on asjad palju muutunud võrreldes kahe tuhande kümnenda aastaga, äh, üheksakümne kuuendal oli neid sõltumatuid seitse protsenti ning praegu, kahe tuhande kümnendal oli nelikümmend viis protsenti siis sõltumatuid maapealseid teenindajaid kui me vaatame sotsiaalset äh, mõju praeguse direktiivi puhul, mis on siis väga oluline välja märkida, enne kui me läheme praeguse komisjoni ettepaneku juurde, siis äh, hinna, komisjoni mõjuhinnangu äh, järgi kuuskümmend viis kuni kaheksakümmend protsenti maapealse teeninduse kuludest läheb personalile nii et siis, kui teil on turul konkurent, siis tavaliselt on see see, et ka, et konkurents toimub ka hinnas ning kõige olulisem äh, siis on hind kui. kui kuuskümmend viis kuni kaheksakümmend protsenti läheb personali peale maapealses teeninduses, siis enamasti äh, on äh, sotsiaalsetel tingimustele personalil surve peal ning samuti surve ka palkadele. nagu meie ametiühingute kolleegid enne juba siin mainisid, siis mitmetes riikides on palgad alanenud ning oleme ka näinud, et ähm, maapõlise teeninduse hinnad on alanenud. üheksakümne kuuendast aastat alates äh, oli see alanemine kuni kakskümmend viis protsenti ähm, maapõlise teeninduse teenuste alal ning see on viinud olukorrani, kus meil on praegusel hetkel väga ähm, madalad marginaalid kuid samas on konkurentsitingimused äh, või konkurentsikeskkond on väga mitmetes lennujaamades väga äh, suur ning see seab äh, survet ka töötingimustele personali osas ning mõjutab ka teenuste kvaliteeti. meil on olnud väga hea koostöö Euroopa tasandil sotsiaalpartneritega ning osaliselt kuuluvad siis sinna ametiühingud, lennujaamad ning samuti lennuettevõtjad ning mm, me oleme suutnud siis välja töötada äh, ühise äh, arvamuse, ühise teatise siis kolme äh, sotsiaalpartneriga ning kui vaat-, sotsiaalklauslid praeguses ettepanekus on olnud vaatluse all ning seega siis ka seda maapealse teeninduse turgu peaks rohkem liberaliseerima. praegune komisjoni ettepanek, mis me oleme saanud detsembris kaks tuhat üksteist, selles tehakse ette ähm, maapealse teeninduse liberaliseerimist. nii et siis äh, üle viie miljoni reisijaga peab neid maapealseid teenindajaid olema mm, minimaalselt kolm ning meie arvates on see liiga dogmaatiline lähenemine mm, Euroopa Liidu tasandil. liberaliseerimine iseenesest ei ole halb, sest on väga mitmed lennujaamad, kus mm, kolm või neli maapealset teenindajat töötavad väga hästi koos, kuid see sõltub juba konkreetsest lennujaamast ning meie arvates peaks see otsustatama riiklikul tasandil, nagu see on praeguses direktiivis härra Saasara trans, transpordikomisjonis töötas välja arvamuse, see toimus eile, tegi mitmeid huvitavaid ettepanekuid, me veel analüüsime seda, kuid praegusel hetkel on näha sellest ähm, dokumendist, et ta astub sammu edasi, suure sammu edasi võrreldes komisjoni ettepanekuga, siis suuremates lennujaamades Euroopas äh, pannakse siis paika Äh, need maapealsete teenindajate arv. seda tuleb edaspidi äh, veel arutada, kuid äh, mõningad aspektid siin puhul pakuvad meile suurt muret. mis puudutab siis personalitransporti,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 peab ütlema, et meil on riiklikul tasand, riiklikel tasanditel on väga suur arutelu olnud sellel teemal, Meerdes on see ettepanekus väga oluline aspekt ning Meerdes peaks äh, artikkel kaheteistkümnega olla kohustuslikud siduvad tingimused. nii et siis äh, miinimumtingimused personali äh, väljaõppeks kaks päeva aastas, meie arvates see ei ole piisav, see peaks, see on küll samm edasi, kuid meie arvates peaks olema üks nädal, see oleks parem äh, selleks, et äh, kvaliteeti parandada, kuid me võime seda veel edasi arutada ning me oleme väga avatud sel teemal. teised põhiküsimused, mis, äh, mida käsitletakse komisjoni ettepanekus, siis miinimumsta-, teenuse standardid Euroopa lennujaamade jaoks on see kõige olulisem, sellepärast see võimaldab Euroopa lennujaamadel panna paika miinimumstandardid, mis peavad olema äh, tagatud kõikide nende äh, operaatorite poolt lennujaamades. maapealse teeninduse lepingud äh, on lennujaamade ning äh, maapealsete teenindajate vahel tehtavad ning me ei tahaks sinna vahele sekkuda, kuid kui on miinimumtingimused paigas, siis see tagab seda, et kogu teenindus toimub sujuvalt ning välditakse olukorda, kus teenuste kvaliteet äh, alaneb. on mõningaid veel sätteid, mis meie arvates on ettepanekus siin problemaatilised äh, lennujaamade jaost, näiteks äh, tahetakse eraldada õiguslikult maapealsed teenindajad ning samuti ka tsentraliseeritud ähm, taristute küsimus, see on väga problemaatiline äh, probleem ning äh, hankemenetluste puhul äh, tahaksime, et meil oleks siin võrdsed võimalused ning seda peaks veel kord üle vaatama. samuti haldus halduskoormus, ka selle puhul on siin räägitud äh, tsentraliseeritud taristutest ning äh, seirest. ning lõpetuseks tahaksin võtta kokku meie prioriteedid praeguses õiguslikus menetluses. meie tahaksime keskenduda maapealsete teenuste kvaliteedile, selle ning äh, lennujaamadele peaks võimaldatama vahendid selleks, et panna paika miinimumstandardid äh, ning praegused sätted peaksid äh, jääma ma-, turu liberaliseerimise kohta paika, me tahame, et otsused turu liberaliseerimise äh, suhtes tehtaks riiklikul tasandil ning ähm, äh, meil peaksid olema sotsiaalsed äh, taga, ka-, kaitseklauslid ning sotsiaalpartnerite arvamus peaks rohkem kõlama, peaks hangete menetl-, hankemenetlust parandama ning lubade, lubade küsimus peaks olema ka paremini sätestatud, aitäh! suur tänu. meil on nüüd umbes pool tundi aega. ja vaata, kes soovib sõna võtta. Äh, proua Steinruck ja hiljem proua Hirš. jah, tahaksin kõigepealt tänada raportööri. ma loodan väga, et raport läheb ka selles suunas, mida minu fraktsioon toetada saab, eriti mõeldes selle peale, mida ma siiamaani olen kuulnud. ma soovin täna veel kord toonitada, et ma ei räägi siin, et me ei räägi siin mitte ainult äh, Saksamaa probleemist. viimastel aastatel, kui me räägime, rääkisime liberaliseerimisest ka teistes valdkondades, nägime me, et äh, näiteks postiteenuste sektori puhul kvaliteet halvenes tarbijate jaoks, aga ka töötingimused töövõtjate jaoks halvenesid. ja kui ma vaatan arenguid äh, esimestest liberaliseerimispüüdlustest äh, alates, siis me näeme, et palgad on õudselt vähenenud, äh, ebating-, ebakindlad töötingimused on suurenenud ja väljaõpet peaaegu enam ei olegi. ja kui me räägime nüüd lennuliiklusest, lennuväljadest, millega on alati probleeme olnud ja on ikka olnud huvigruppe, mis on välja toonud nõrki kohti, siis ma ei saa aru, miks Euroopa Komisjon äh, Euroopa sotsiaalpartnerite ühist äh, arvamust ei ole oma teadisesse sisse võtnud, seal on konkreetsed äh, kriitilised märkused, mis toovad selgelt välja ka palju probleeme. mul on küsimused nüüd kolmele, kolmele härrasmehele. Äh, Brussels Airlinesist äh, härrasmehele tahaksin teada, kas ta tõesti arvab, et rohkem äh, konkurentsi ja odavad hinnad äh, toovad endaga kaasa suurema kvaliteedi. sest kui ma vaatan maapealsete teenusepakkujaid, siis äh, see osakaal, see maapealne teenus moodustab lennupileti hinnast vähem kui ühe protsendi. nii et kas see tõesti toob endaga kaasa rohkem konkurentsi? ma olen Araabia poolsaare delegatsiooni liige ja me tegeleme ka seal tihti Dubai ja Abu Dhabi töötingimustega. ja me näeme täpselt, milline sealne olukord on ja kas te tõesti arvate, et me oleme konkurentsivõimelised äh, selliste töötingimustega ja kas te tõesti arvate, kui palju me peaksime oma standardeid veel alandama selleks, et äh, sealsete tingimustega võistelda? ja küsimus Ingo Kronsfordile teenuste ametiühingust. Te rääkisite, et viimasel kümne aasta jooksul on standardid langenud. kas on hinnanguid selle kohta, kuidas olukord areneks siis, kui üks ühele rakendatakse direktiiv? milline kuidas hinnata olukorda, eriti mõeldes nendele ebatingi, ebakindlatele töötingimustele? ja lennuvälja esindajale, millised standardid peaksid olema, millised turvalisuse standardid peaksid olema teenuste pakkujatele, sellepärast et maapealseid teenusepakkujaid on palju ja kas meil on võim-, kas selles osas võiks tekkida direktiivi rakendamisega probleeme tekkida? mul on veel tuhat küsimust, aga kuna aeg on otsas, siis lõpetan um,. Um, väga tore. nüüd sõna proua Hirschile ja siis härra Händelile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 um,. suur tänu, proua esimees, me räägime siin kogu aeg liberaliseerimisest. ma olen nüüd äh, liberaalide fraktsiooni liige, kui me räägime liberaliseerimisest, siis ma küll siin rõõmuhüppeid ei tee ja ma, aga ma arvan, et me peaksime seda asja mitmel tasandil vaatama. jah, tõesti, konkurents toob endaga tihti kaasa olukorra paranemise ja ka kvaliteedi paranemise, kuid ka mina arvan, et me peaksime olukorda täpsemalt vaatama, teatud konkurents on tagatud lennundusettevõtjatel on võimalik äh, valida vähemalt kahe teenusepakkuja vahel ja päris palju on just kvaliteedi osas asjad paranenud. kui meil oleks rohkem konkurentsi, siis ma arvan, ja ma arvan, et ka Process Airlinesi esindaja kinnitas seda, et jah, tõesti, kvaliteet on üheks aspektiks, aga kulud on selle medali teine pool sellepärast et tuleb ju siiski ka kasumit toota ja Euroopa äh, lennundusettevõtete puhul hind mängib praegu väga suurt rolli, see on täiesti selge, eriti kuna tuleb konkureerida araabia lennundusettevõtetega. ja sellepärast arvan ka mina, et me peaksime mõtlema ka selle peale, milline see konkurents maapealsete teenuste puhul välja peaks nägema. maapealsete teenuste puhul on tõesti väga palju personali vaja ja ja seetõttu kulude vähendamise puhul palgad mängivad väga suurt rolli. ja siis tuleb tõesti öelda, et kui ma ühelt poolt äh, nõuan liberaliseerimist ja ütlen seda, et me äh, vähendame riiklikku sekkumist ja avame uksed konkurentsile, aga samal ajal, kui siis tagajärjeks on palgad, mis langevad äh, drastilisel määral, ja siis on siiski jälle riik, mis tuleb mängu selleks, et maksta sotsiaalabi nendele inimestele, kes ei tule oma palgaga välja, siis ma pole päris kindel, kas riigi sekkumise vähendamine liberaliseerimise kaudu tõesti ka mõistlik on sest see on nagu suletud ring, kus mingil hetkel siiski riik uuesti kaasatakse, nii et ma arvan, et seda tuleks tõesti kriitiliselt veel kord üle vaadata ja mitte rääkida siin ainult äh, suuremast vabadusest äh, ja riigi sekkumise vähendamisest, samal ajal kui lõppkokkuvõttes riik siiski sekkuma peab. nüüd see artikkel kuus. meil tegelikult ei ole võimalus selles küsimuses oma arvamust väga äh, sekka öelda, kuigi minu arvates sellel on kõige suuremad mõjud aga hästi, on ka teisi punkte, nagu näiteks see punkt, et näiteks on võimalik äh, personali ühest ettevõttest teise edasi suunata, jah, see on küll väga huvitav, aga mulle tundub, et see turvalisus, äh, mida siin luuakse, on siiski selline äh, Äh, variillusioon, pole kindel, et need inimesed sinna ettevõttesse jäävad, võib-olla nad võetakse küll alguses üle, aga lastakse paari kuu pärast lahti. nii et tõesti äh, alguses näeb see asi võib-olla ilus välja, aga hiljem tuleks küsida, et äh, kas see tõesti ka toimib, nii et tahaksingi meie külalisesinejatel teada, kuidas nemad seda hindavad. nüüd väljaõppe ja koolituse puhul üleüldiselt tuleb öelda, et nii äh, töötajad lõikavad sellest kasu kui ka kliendid, äh, lennureisijad ja ka lennundusettevõtted, sellepärast et lennuettevõtted on ju äh, huvitatud sellest, et lennukid, mis ei ole ju väga odavad, et neid lastetakse ja et neid Äh, koheldakse ka siis korralikult. siis veel üks küsimus, mida veel ei ole tõstatatud, nimelt väga palju on küsimärke selle kohta, kuidas need äh, nõuded kogu turgu mõjutavad, seepärast oleks väga tähtis, kui komisjoni ettepaneku kohta oleks meil ka mõjude hinnang, et me teaksime, millised nõuded, milliseid kulusid ja mõjusid endaga kaasa toovad, siin on ju toodud, toodud ettepanek, et tuleks uus amet luua, ja et kuidas see amet siis eh, kulusid erinevate liikmete, liikmesriikide jaoks kaasa tooks, nii et tõesti, me peaksime mõtlema tõesti ka mõjude peale, minu arvates praegusel hetkel neid mõjusid ei ole siiamaani piisavalt hinnatud. nii et jällegi küsimus kolmele külalisesinejale, kuidas teie suhtute mõjuhinnangusse? suur tänu! Merci. suur tänu! Toomas Händel ja pärast seda härra Becker. ja sõniks nii peame. jah. Äh, proua Hirschin majandusliberaalina, temalt oleks oodanud, et ta ütleb, et jumala pärast, ärge sekkuge äh, ja see liberaalide lähtumine ei ole üldse mitte üllatav, kuid ma tahaksin teile öelda, et selline liberaliseerimine on tegelikult Euroopa Komisjoni Äh, poliitika, äh, kus ta on lihtsalt eiranud olukorda ja see on endaga kaasa toonud töö- ja sotsiaalpoliitilises mõttes täiesti uskumatu, väljakannatamatu olukorra. meil on praegusel hetkel asi selline, et äh, komisjoni liberaliseerimine on endaga kaasa toonud selle, et, et maapealsete teenuste valdkonnas on nelikümmend protsenti rohkem küll töövõtjaid aga, aga äh, sajaprotsendiliselt on tõusnud lendude arv, nii et tegelikult töökohti ei ole proportsionaalselt loodud ja peale selle on töötingimused lennuväljas sellised, äh, et nad on täiesti väljakannatamatud ja palkade dumpingu tõttu tegelikult iga töövõtja teenib kakskümmend protsenti vähem ja see tähendab seda, et äh, praegu nelikümmend protsenti Saksamaa äh, maapealsetest teenusepakkujatest elab allpool vaesuspiiri ja ma ei usu, et liberaliseerimisega selle, seda taheti, jah, ma tean, et äh, siin mõned leiavad, et koonerdamine on väga tore, aga see ei tasu ennast alati ära me ei räägi siin mitte ainult liberaliseerimisest, minugi poolest need kolmkümmend kuus teenusepakkujat võivad tõesti lennuväljal olema, olemas olla, kui nad hoolitsevad inimeste sotsiaalse kaitse eest, kuidas siis töö on korraldatud seal, see mind väga ei huvita ja ma saan aru, et kui seal on kolmkümmend kuus teenusepakkujat, siis on väga raske tööd korraldada ja tõesti tuleb natukene arvu piirata, aga see on juba lennuvälja enda asi. minu jaoks on tähtis, et töö ja sotsiaalõiguse aspektid oleksid äh, tagatud. praeguse regulatsiooni järgi pole seda võimalik teha ja see liberaliseerimine ei tohiks mõjutada neid inimesi, kes seal lennukis istuvad ja lendavad, ega ka neid, kes loovad eeldusi selleks, et lennuk õhku saaks tõusta. peale selle maapealsed teenusepakkujad äh, tegelikult ei teeni tagasi isegi mitte oma kapitalikulusid. Viini lennujaam on seda täiesti selgelt öelnud ja mul on nende kiri isegi olemas ja tahaksin ka Brussels Airlinesi esindajalt teada saada, kas see on tõesti nii, et äh, kahesaja eurose lennupileti puhul, kui me nüüd äh, turgu liberaliseerime, siis äh, reisija hoiaks kokku ühe euro ja kuuskümmend senti, nii et see oleks tõesti naeruväärne sotsiaalsete tagajärgede osas. ja mis puudutab lennuettevõtete konkurentsivõimet, siis ma arvan, et mõju neile on ka äh, väga väike, sest ma arvan, et äh, euro kuuekümne pärast ei ole nüüd küll vaja hakata seda äh, suurt tööd ära tegema. ja nüüd kolleeg Kronsfortile tahan öelda, et on täiesti õige, et Saksamaa lennujaamades on praegusel hetkel üks kvalifitseeritud töötaja äh, perrooni käitluse puhul ja ta vastutab tavaliselt kolme lennuki eest äh, ja siis on temale abiks veel inimesed, kes pole päevagi koolitust saanud. nii et nüüd, kui ma kujutan ette, et kui ma nüüd reisin, meie ju reisime tõesti väga palju, siis tegelikult äh, tekib suur hirm, kui mõelda, et need asjad tõesti nii on ja Euroopa Ametiühingute Liit ja Saksamaa ametiteenuste pakkujate ametiühing on siin väga selgelt need probleemid juba välja toonud, aitäh! härra Becker ja siis härra Serkas, kes viimasena sõna, härra Becker. Te näete, et inimene, kes ise on olnud kunagi ettevõtja, pooldab ka väga majanduslikku mõtlemist ma toetan vaba konkurentsi, aga sellegipoolest tahaksin välja tuua oma kõhklused ja ütlen, et praegusel hetkel ei ole mitte mingeid äh, kohustuslikke argumente, mis äh, tooks, mis kaaluksid üles äh, töövõtjate olukorra halvenemise, otse vastupidi ei ole näha, et palgad oleksid liiga kõrged äh, selles äh, tööturusektoris, erinevad uuringud näitavad seda väga selgelt ja see tähendab seda, et äh, konkurentsi toimub praegu ainult personalikulude arvelt vähemalt umbes seitsmekümne protsendi määras ja see tähendab seda, et tegelikult konkurents on tagatud ainult töövõtjate arvelt praegusel hetkel lennujaamad ei ole võimelised seda survet välja kannatama, nii et tegemist on väga mittehomogeense olukorraga ja mul ei ole võimalik praegu spontaanselt ja lihtsalt niisama seda ettepanekut toetada. tuleb kaaluda täpselt seda konkurentsi küsimust ja võimalikku kahju ja mina isiklikult praegu ei näe, et Äh, see ettepanek endaga kasu kaasa tooks, aitäh bon,! Mm, suur tänu, härra Serkas! ma võtan sõna, et rääkida äh, mm, Vahemere köögist. siin on räägitud liiga palju õllest, aga räägigem natukene pisut äh, punasest veinist. soovin kahte asja öelda selgesõnaliselt komisjoni esindajale, et ta ütleks seda edasi oma ülemustele. liialt tihti, iga kord, kui, kui komisjon sõna võtab, eh, eh, unustab ta ära, et eh, meie kohta kehtivad, kehtivad Euroopa aluslepingud, kus on näiteks artikkel üheksa, kus mainitakse, et et äh, Euroopa töötajatel on õigus äh, headele töötingimustele, alati räägitakse äh, kuludest, ei räägita kunagi Euroopa sotsiaalhartast ega Euroopa töötajate õigustest. liialt tihti rääg-, näeme seda, et kui on kaks väga erinevat seisukohta, siis komisjoni seisukoht on alati ettevõtjate poolt ja töötajate arvamuse vastu ma sellega seoses ei ole sugugi üllatanud, et Euroopa Komisjon selle asemel, et äh, toetada Euroopa sotsiaalmudelit, pidevalt hävitab et eelised, mis eelnevalt oli äh, saavutatud ja see on Euroopa jaoks tõsine probleem, sest äh, salaja, salakaubana viiakse sisse sellist äh, Äh, mm, töömeetodid, mis ei ole enam sotsiaalmudel, Euroopa sotsiaalmudel, mis on ainult äh, majandu-, turumajanduslik. me oleme turumajanduse poolt, kuid me tahame, et ta ei äh, tähenda ainult ei tähenda ainult sotsiaal-, ta ei tähenda ainult vaba turgu, meil on vaja ka sotsiaalset aspekti ja palun öelge see kõigile, et me usume Euroopasse, me Euroopa, usume kodaniku Euroopasse, tootjat Euroopasse, sest äh, konkurentsivõime ei äh, tähenda ainult kulude kärbimist, konkurentsivõime äh, puudutab ka sotsiaalset dialoogi, et ettevõtete ja töötajate vahel oleks arusaamine, et oleks kvaliteetsed töökohad, kvaliteetsed töötingimused ning vähemalt kõigi sotsialistidega Eh, kõigi sotsialistide nimel võin öelda, et kui te selle ettepaneku esitate, tulebki teil vähemalt meiega suuri probleeme. suur tänu, härra raportöör. kas te soovite samuti eh, esitada konkreetseid küsimusi meie kolmele külalisele, enne kui ma neile sõna annan? aga tehke palun kiiresti. jah, ainus äh, diktaat, millele me allume, on äh, kella diktaat, sellepärast teen lühidalt, mis saab siis, kui me selle tööga jätkame, kas te tõesti arvate, et meil on võimalik praeguste standarditega tagada suuremat kvaliteeti, et seal, kus need asjad toimivad, peaksime me liberaliseerimist lubama, rohkem konkurentsi lubama? ma meenutan teile, et meie olime tookord valdkonnakomisjonis need, kes ütlesime, et kui konkurentsi suurendatakse, siis tuleb tagada ka kvaliteedistandarditest kinnipidamine. ja teine küsimus kõigile kolmele, kuidas on olukord selle võimalusega inimesi tööle võtta? komisjon on öelnud, et kahest päevast piisab. kas teie kogemus on sarnane, kas te teate umbes, milline see olukord on? ma tean, et lennukilastjad peavad saama rakenduskõrgkoolist diplomi kui seal mingi vale mutter äh, lahti keeratakse, siis kukub lennuk alla ja siis äh, karjuvad kõik, et issand jumal, miks siis juba varem midagi tehtud pole ära tehtud, nii et tõesti, äh, see on ka väga tähtis küsimus ja tahaksin teilt kõigilt teada saada, mis teie sellest arvate. ja kolmandaks see, mida kolleeg Hendler, Hendel ütles lennukihindade kohta, tõesti, me räägime siin lõppkokkuvõttes eurost paar senti siia-sinna ja praegusel hetkel me samal ajal, kui me selles soodustuse sisse viime, siis me rik-, lõhume ära täiesti korraliku süsteemi ja me ei räägi siin mitte ainult põhjast või lõunast, vaid me räägime üleüldiselt kõikidest lennuväljadest ja see küsimus ühendab meid kõiki. ja Ingo Kronsfeld ütles, et kuuskümmend tuhat äh, töövõtjad, kes seal on, et see on väga-väga äh, väike arv, et tegelikult on see arv palju suurem, et vähemalt kolmsada tuhat inimest on selles sektoris tööl ja lõpetuseks artikkel kuus, Nadja, sul on tõesti õigus, see ei ole meie pädevuses, aga meie, selle komisjoni liikmed, saame alati teha muudatusettepanekuid ka Transpordi- ja Turismikomisjoni raportööri, raporti jaoks, seda teiste kolleegide kaudu, nii et keskendume oma pädevusele selles kahes valdkonnas selleks, et meie muudatusettepanekud ei läheks kaduma ja me, et keegi saaks meile öelda, et me ei ole pädevad, seda olukorda on võimalik üheskoos muuta. suur tänu. ma nüüd vaatan seda kaarti, mis meile jagati e,. siis öö, see tekitab küsimusi ma annan sõna meie külalistele, kõigepealt anname sõna härra Jan de Löövile, ma paluksin, et te ei räägiks kauem kui viisteist minutit. viis minutit, vabandust. suur tänu, suur tänu teie küsimuste eest. Need on väga olulised küsimused, ma üritan oma kogemustele põhinedes neile vastata ma sooviksin rääkida viiest punktist. kõigepealt kulud, mida tähendavad kulud, mis on, millised on kulude mõjud lennukipileti hinnale. meie kogemustest võib öelda, et maapealne teenindus on oluline osa. nagu ma ütlesin, kulud on viisteist protsenti see ei puudutanud pagasikäsitlust, käitlust, ehm, vaid perrooniteenindust, vaid see laieneb ka näiteks lounge idele, ootesaalidele ja nii edasi, et põhimõtteliselt üks kuni viis protsenti päevas, see on meie jaoks oluline, oleme minevikus näinud ka seda, et kulud on vähenenud, ehm, meil on eh, erinevus Äh, mõnel pool on äh, kulud äh, kaks tuhat eurot ühes kohas ja viis, nelisada eurot teises kohas. seal on selge erinevus ning ma arvan, et järk-järguline liberaliseerimine võib midagi muuta. teiseks, miks maapealne käitlus on oluline, sellepärast et see mõjutab ka meie teenuse kvaliteeti, see aitab vähendada, et ehm, pagasikäitlus toimub kvaliteetselt ja et ehm, kõik toimub õigeaegselt, hilinemisega, kui me ei suuda hästi reageerida. E, iga hilinemine maksab meile sada eurot ning samuti ka kaudsed kulud on väga kõrged. nii et tõesti, see on meie jaoks ehm, väga oluline, meie kon-, konkurentsivõime jaoks ning me arvame, et maapealse teeninduse kulude vähendamine võib mõjutada eh, piletihinda palju rohkem kui ühe euro võrra. teine element, mida me kuuleme, on see, et eh, seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti maapealse teeninduse kuludest on personalikulud, kuid eh, kulude kontrollimine ei puuduta ainult teeninduse kontrolli, hea kvaliteediga äh, käitlusettevõtted äh, äh, on ka väga efektiivsed oma töö tegemisel ning väga oluline on see, kuidas erinevaid kliente osatakse kohelda. loomulikult äh, iga töötaja palk, kas konkreetses kohas on oluline element, kuid see pole ainus element äh, oluline on ka äh, see, näiteks see, see, kuidas äh, toimivad töötajate grupid, kes töötavad erinevates kohtades. Nad töötavad erinevalt, efektiivsemalt, nad lihtsalt äh, ei vähenda tööjõukulusid. et kokkuvõttes on lihtsalt ettevõtluse e-, efektiivsemaks ja professionaalsemaks muutmiseks kui me vaatame tänast olukorda paljudes Euroopa lennujaamades, siis me oleme täheldanud siin eh, kahte aspekti, konkurents jah, on olemas, kuid samas eh, mõnes olukorras suurtes lennujaamades on eh, väga raske ühelt teenuseotsustajalt te,, teenuseosutajalt teise peale muuta, see on, võib olla väga kulukas, nii et me leiame, et väga tähtis oleks, et Äh, äh, et, et suurtes linnades oleks kohustus erinevatelt äh, maapealse teenuse osutajate teenust kasutada, et killustada turgu pisut. ja tihtipeale, sest tihtipeale, kui on kõigest üks või kaks teenuste osutajat, tähendab see monopoli tekkimist. ning me oleme täheldanud ka seda, et mõned profe-, professionaalselt hästi toimivad eh, käsi, käitlusettevõtted on blokeeritud, sest nendele ei ole lihtsalt ruumi lennu, suurtes lennujaamades. minu kogemuste järgi Brüsseli lennujaamast ning eh, vastavalt aruteludele tööstuse siseselt ma eh, rõhutaksin veel kord, et me äh, me ei taha lennujaamasid avada ükskõik kellele, ükskõik millal, ükskõik kus, eh, loomulikult mitte, kuid me soovime eh, turu järk-järgulist avamist eh, kahele kuni kolmele käitlejale ja me arvame, et kui me seda ettevaatlikult teeme, siis teenuse kvaliteet paraneb ning paar väikest näidet lennujaamadest, kus meie meelest ja kõneleja katkestatakse ja Ringo Kronsvolts. Thank you. Frau Vorsitzende, Sie haben ja darauf hin- suur tänu, proua esimees, te ju ütlesite, et äh, mina olen ka järelevalvenõukogu liige, ma olen kahe lennuettevõtte järelevalvenõukogus. tegemist on keskmistel ettevõtetega, mis on umbes nii suured nagu Brussels Airlines ja tahaksin ühe lennundusettevõtte numbreid teile ka öelda, teise lennundusettevõtte puhul on tegelikult olukord samane. kahe tuhande üheteistkümnenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aastal olid üldkulud kaheksasada viiskümmend miljonit kulud äh, ja lennu ja lennukipargi kulud olid need siis kõiki ja nendest nelikümmend koma kolm miljonit olid ehk neli koma üheksa protsenti olid maapealse teeninduse kulud. nüüd tuleb aga mõelda ka selle peale, et maapealse teeninduse kulude puhul on tegemist ainult äh, osaliselt Saksamaa reguleeritud kuludega. siin on Need üldkulud nelikümmend koma kolm miljonit on ka kulud, mis ei ole reguleeritud ja selles ettepanekus räägitakse ju ähm, äh, reguleeritud ala dereguleerimisest. ja kui me seda arvestame ja arvestame ka seda, et äh, palkade osakaal ei ole mitte sada protsenti, vaid kuuskümmend kuni kaheksakümmend, nagu siin öeldi, siis ja kui järgmise sammuna veel arvestame, et komisjoni ettepanekuks on tegelikult veel palkade vähendamine kahekümne protsendi võrra, siis me räägime null koma kolmekümne viiest protsendist üldkuludest ja iga lennu puhul on võimalik siis välja arvutada, kui palju see kulu oleks, see sõltub ka äh, siis sellest, kas tegemist on, ei, see ei sõltu väga palju sellest, kas see lennukipilet maksab siis kakssada, nelisada või kuussada eurot, lihtsalt arvutage null koma kolmkümmend viis protsenti välja. nii et äh, tõesti, ma saan ka lennuettevõtetest aru, see on, ma ühe lennuettevõtte puhul sada kolmkümmend tuhat eurot, Lufthansa või teise suure ettevõtte puhul on see paar miljonit. nii et sellega arvu võrra vähendatakse lisa äh, kasu ja tegelikult ka ettevõtte juhtide palkasid, aga konkurentsivõime olukorda ei parandataks, sest äh, konkurentsivõime olukorra parandamine null koma kolmekümne viie protsendi kaudu, ma kardan, et sellega ei ole võimalik väga palju ära teha ja ma eeldan, et Brussels äh, Airlines on, on väga hästi organiseeritud äh, lennuettevõte, mis on sarnaselt organiseeritud nagu teised lennundusettevõtted. Lufthansa kahe tuhande seitsmendal aastal viimati avalikustas oma arved ja ütles, et kõikide et neli koma neli protsenti oli maapealse teeninduse kulu kõikidest kuludest. teiseks, küsimused, mis puudutasid, ah jaa, ja kes tahab seda kõike lugeda, siis eh, Hesed and Rises Group on teinud uuringu, mis tegeleb just maapealse teeninduse kuludega nii et kes soovib lugeda, laske käia. selleks, et lihtsalt ei peaks arvestama siin subjektiivsete arvamustega siin kohalolijate suust. mida komisjon, mis saab siis, kui komisjoni ettepanek läbi läheb või isegi, kui seda veel kaugemale arendatakse? siis nendes riikides nagu Inglismaa, Saksamaa, Portugal lähevad asjad veelgi halvemaks, samamoodi nagu ka väga paljudes teistes Euroopa riikides. ja nendes riikides, kus on juurdepääsupiirangud, on väike osa maapealsest teenindusest, kus lihtsalt äh, ka sotsiaaltingimused ja väljaõppe kvaliteet halveneb. me näeme, et uute pakkujate puhul ja Toomas Mann seda rääkis siin praegu juba äh, inimestest, keda välja koolitatakse, ma kardan, et neid lihtsalt ei koolitatagi enam välja, sest ka lennujaamad ise teevad seda ju üha vähem. ja see otse loomulikult mõjutab ka turvalisust, ma ei tea, kui madalale need palgad langevad. kui vaadata palgaarenguid erinevates Euroopa riikides, siis on näha äh, või võib ainult arvestada, et mis saab siis, kui rohkem mingeid Euroopa tasandi reguleeringuid ei ole ja kui turgu veelgi liberaliseeritakse, kohe kindlasti ei lähe asjad paremaks ja riik hakkab üha rohkem peale maksma. maksumaksjad peavad üha rohkem äh, võtma kulusid enda kanda, kuna tööpuudus suureneb ja töökohad kaovad, aga seda ei soovi mitte keegi. ja ma usun, et ükskõik, kas ollakse pärit Kreekast, Ühendkuningriigist, Portugalist või Poolast igaüks, kes on huvitatud sellest, et see lennunduse väga-väga tundlik süsteem püsima jääks ja need inimesed, nii nagu nad Euroopa Liidu lepingutes kirjas on, et need oleksid tõesti siis ka kaitstud sotsiaalsete klauslitega, et sotsiaalsed edusammud oleksid tagatud ja ma loodan, et me teeksime koostööd ja teatud väikeste ettevõtete, kindlad ettevõtted lihtsalt soovi, ettevõtte juhid lihtsalt soovivad, et nende tasu oleks suurem ja seetõttu oma huvisid siin esindavad. Kristof. Äh, suur tänu ja viimasena saab sõna Kristof äh, äh, Köpfen um,. Ähm, aitäh nende heade küsimuste ees. Te juba mainisite Viini lennujaama. ma ei saa mõistagi ühtegi konkreetset lennujaama kommenteerida, kuid äh, ma saan ähm, kommenteerida neid äh, maapealseid teenindusi. on selliseid äh, lennujaama, kus on hästi kord-, kus on mitme aasta jooksul on maapealses teeninduses kulud, kulud vähenenud ning kui te vaatate, siis mis äh, võib ähm, edaspidi ka toimuda, siis edasine liberaliseerimine tõesti äh, avaldab sellele ka väga suurt mõju. tulud kindlasti vähenevad ning tahaksin äh, ka siin kommenteerida väljaõpet, koolituse saamist personalile ja teinekord jääb mulje, et me räägime siin ainult mingitest Saksamaa küsimustest või konkreetsetest riikidest ning see ei ole tõsi, sest kui me räägime määrusest, siis see hakkab ole, seda hakatakse rakendama kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis ning sotsiaalsed mõjud on kõikides riikides. kui te vaatate personali üleviimist siis äh, Hispaania on selles kohas väga oluline, sest seal on ähm, sektoriaalne kokkulepe personali üleviimiseks, on teised riigid, kus äh, on ähm, piiratum turule juurdepääs ning kohus, siduv äh, personali üleviimine, ma ei ole eriti kindel, kas pärast üht aastat minimaalselt või siis mingi muu aja jooksul pärast seda personali üleviimist on siis teda võimalik selle uue hankija poolt kõrvale jätta üks äh, põhjus, miks see säte on sisse viidud, on see, et töövõtjatel peavad äh, olema äh, pikemad ajaperioodid garanteeritud. seitse aastat on see periood, kus teil on sotsiaalkindlustus ning praegust sellistel juhtudel räägime sellest, et töötajatel on vaja stabiilsust, me ei taha neid, nende töötajate äh, know-how'd kaotada, nii et liberaliseeritud turg ning töötajate üleviimine, personalide üleviimine kahe tei-, kaks, kaheteistkümnes artikkel, see on öö, äh, piirang. ning oma teenindus, äh, sellest me rääkisime ning oma teeninduse definitsioon või siis võimalus lennu ähm, ettevõtetel äh, äh, võtta alltöövõtjaid, see on väga oluline, sellepärast et praegusel hetkel ei ole seda võimalik teha. ka siis kolmanda osapoole kaudu näiteks, kui me muudate seda definitsiooni siis on lennujaamadel võimalik pöörduda kolmanda osapoole poole ning eh, piiratud turul annaks see lennuettevõtjatele suuremad võimalused ning surve ka hindadele. me ei räägi siin ainult ühest riigist või neljast riigist, eh, kus eh, vaid turu avamise puhul oleks sellel mõju kõikides kahekümne seitsmesse riigis ning me peame olema ettevaatlikud, eh, kuidas need artiklid hakkavad mõjuma ehm, kogu ühiskonnale ning härra Manni kommentaarid. kas eh, sellel võib kvaliteedile mõju avada? on olemas ka selliseid lennujaami, kus on kolm või neli ähm, maapealset teenindajat kuid äh, teinekord on selline olukord, kus meil ei ole turuolukorda, et kolmandat veel kord sinna äh, turu, äh, turule lasta. nii et siis, kui on seitsekümmend protsenti ühel lennuettevõtjal ning ta võtab ainult ühe maapealse teenindaja, siis kolmas mida, mis siis temal üle jääb, kas ta hakkab siis hinnaga konkureerima või kuidas ning sellises olukorras ei ole hea, et turu, turg täiesti avataks. ning äh, sellepärast äh, tuleks äh, seda arves, arvesse võtta ka kohalikke tingimusi ning teha seda kodalikul tasandil, mitte komisjoni määruse kaudu, et siis turg lõplikult avataks. suur tänu, annan veel kord sõna komisjonile. ma palun, et oleks äh, napisõnaline. suur tänu teile. ma räägin väga lühidalt. komisjon äh, teab täpselt, kui tundlik ja poliitiliselt keeruline küsimus see on ja me võtame kindlasti arvesse teie olulisi mõtteid tänasest. me leiame ka seda, et ettepanek peab olema tasakaalukas, ta peab eh, arvesse võtma kõiki eh, olulisemaid aspekte. Eh, ja sellega seoses meie ettepanek ongi tasakaalukas ja sellepärast meil on sätted, mis lubaks liikmesriikide, mis praegusel hetkel on, millel praegu ei ole, kus praegu ei ole võimalik töötajaid uute ähm, Eh, uutele eh, eh, teenusepakkujatele edasi kanda. see kõik on seotud ka nelja piiratud alaga ning me teeme lihtsalt ettepaneku, et teenusepakkujaid ei oleks mitte kaks, vaid kolm ja ainult suuremates lennujaamades. ning veel väga palju on siin räägitud koolitusest, loomulikult on see väga tähtis, e, on õige öelda, et koolitus on pisut kõrvale jäetud seni ja sellega seoses tahab komisjon välja pakkuda kohustusliku koolituse. leiame, et see on äärmiselt tähtis, see on otseselt seotud ka kvaliteedistandarditega, sellest väga õigesti e, räägiti siin, e, see näiteks mainis proua Steinbrück julgeoleku küsimusi, turvalisuse küsimusi, see äh, on oluline osa just koolitusest, suur tänu teile! aitäh ja mm, lõpetame siin oma hommikupoolse koosoleku ja me mm, arutame kahekümnendal juulil Toomas Manni raporti ähm, muudatusettepanekuid, kell kolm kohtume jälle.